Okay, we will make a start. Um, we've just been told uh, Mrs Ayala Sender, the raporteur, will be here uh, any minute. alustame, raportöör jõuab kohe siia, aga kuna ka mina peaksin sõna võtma, siis äh, teen seda praegu kohe. vaatame kõigepealt päevakorda, esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine, teiseks on esimehe teadaanded. kallid kolleegid, Te näete meie komisjoni uudiskirjas keeli, mida saab kasutada, seda koosolekut kantakse üle internetis ja ma saan aru, et ka tõlgid soovivad teha enne alustamist väikese avalduse. tõlgid teatavad, et töövaidlus käib kahekümne esimest päeva ja sellepärast lõpetavad nad täna töö täpselt kaheksateist kolmkümmend. okay, uh, thank you for that, uh, that statement. aitäh selle avalduse eest, läheme nüüd päevakorrapunkti number kolm juurde, milleks on avalik kuulamine, mis puudutab äh, riigi abi ja Euroopa Liidu rahastust. kas need kaks asja on omavahel ühendatavad? kolleegid teavad, et meil äh, oli uuring riigiabi reeglite kohta poolteist, kaks aastat tagasi ja no näete, raportöör on ka kohal. Okay. Yeah. So as I was saying, um, we've had the study some time ago. I think nii et nagu öeldud, uh, uuring natukene aega tagasi koostati, nii et nüüd on väga hea kuulata ka eksperte uh, riigiabi ja Euroopa Liidu rahastuse kohta aitäh kõikidele kolleegidele ja kõnelejatele, kes on täna siia tulnud. ma isiklikult tean, et riigiabi reeglid ei ole väga populaarne küsimus. ja ka Brexiti kampaanias kasutati seda väga palju ja kui inimestelt küsiti, et mis muudatusi te soovite äh, saada, siis just poliitikud vastasid, ütlesid, et neile ei meeldi riigiabi reeglid. aga tahaksin välja tuua selle, et riigiabi reeglid on väga tähtsad, kui me soovime võrdseid tingimusi kogu Euroopa Liidus, siis peavad meil olema ka reeglid ja peame hoolitsema selle eest, et äh, nendest reeglitest peetakse kinni ja et äh, turul moonutusi ei ole. Nad ei ole ikka veel väga populaarsed teatud inimeste hulgas, võib-olla ka sellepärast, et väga paljud ei saa nendest aru äh, nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil ollakse väga ettevaatlikud, kui räägitakse riigiabist ja tihti ei olda nõus äh, rahastusega, millega võib riigiabi reegleid äh, rikkuda. ettevõtted, eriti just äh, väikesed ettevõtted, on need, kes ei saa aru, miks nad ei võiks saada otse rahastust Euroopa Liidust või regionaalfondidest nii et tõesti, tegemist on küsimusega, millest on väga raske aru saada ja see on ka selge märk selle kohta, et riigiabi reeglid päris hästi ei toimi ja sellepärast tulebki meil seda küsimust arutada. mul on väga hea meel, et raportöör on kohal, proua Ayala Sender ja ma annangi nüüd sõna Inesele, et ta saaks teha sissejuhatavad märkused ja siis läheme edasi arutelude juurde. suur aitäh sul on täiesti õigus. väga tihti oleme selles komisjonis ähm, tegelenud selliste temaatikatega, mis on seotud eelarvega ja selle kontrolliga. oleme äh, näinud viimastel aastatel, kui keeruline see küsimus on, kuidas eelarvet kasutatakse, mitmekesistatakse ning <clears throat> seda kasutatakse mitte ainult selle jaoks, mis traditsiooniliselt on olnud fondid ja fonditoetused, need on hargnenud, need on muutunud finantsinstrumentideks. peale selle veel lisandub sellele eh, tänapäeval blending ning mõningad projektid, mis eh, on siis keskpikad eh, välja arendatud näiteks Euroopa transpordivõrgustik ning ning ka pikaajalised projektid äh, teistes valdkondades. oleme seega tuvastanud, et äh, on äh, väga suur erinevus selle vahel, milline, kuidas välja on projektid arendatud, kuidas võib projekt kasutada erinevaid abiliike ning aina olulisem on see, et oleks äh, ka lisandaspektid olemas, mitte ainult kaasfinantseerimine, äh, vaid ka selge äh, lisandväärtus, liikmesriikide poole panus keskpikas perspektiivis, et ähm, et tegemist ei ole siis ühe konkreetse panusega, mis lõpp lõpeb kohe, kui valitsus vahendub, vaid et äh, see, tegemist on pikaajalise protsessiga ning äh, see ongi pannud meid mõtlema selle peale, kuidas äh, sellised investeeringud, eriti näiteks taristutesse, kus on oluline konkurentsi aspekt ning mis on praegusel hetkel ka ähm, nõutav, eriti näiteks valdkondades, mille äh, juures on vaja selgelt äh, välja näidata, et äh, riigiabi reegleid tuleb äh, detailideni rakendada ning et kõik erinevad projektide ko koostajad, finantseerijad peavad selgelt ka aru saama, ehk siis, et ei tekiks vähimatki kahtlust selle kohta, kui oluline on, on sellist toetuste kasutamise protsess ja et need kõik kasutamisprotsessid vastaks Euroopa Liidu reeglitele. oleme pidanud arutelusid Euroopa Komisjoniga riigiabide teemal, et selgelt välja öelda Äh, kuidas äh, on edasi jõutud liikuda lihtsustamisprotsessides ning äh, abimenetluste lihtsamaks muutmisel, selgemaks muutmisel ning selge on see, et kui tegemist on protsessidega, mis survestavad kogu Euroopa majandust, siis meie komisjoni võimalus selgemaks ja lihtsamaks teha eh, on Euroopa toetusi võimalik täiendada riigi poolt. Eh, kuidas on võimalik lisandväärtus Euroopa poliitikatele tekitada, siis eh, kui meil see võimalus on, on seda väga hea teha komisjon äh, peaks meile seda täpsemalt selgitama. selles osas on tehtud viimasel ajal edusamme, eriti just äh, eelarve aspektide arutamisel. meile tundub, et äh, see oleks äärmiselt hea mõte. et selgitataks, kuidas toetuste saajad ning projektide väljaarendajad erinevates valdkondades teeksid selgeks, kus, millistel puhkudel on riigi äh, abide reeglid piisavalt selged ja kus ning sellega ka meie komisjon üritab tegeleda, on äh, vaja ka Euroopa investeeringute lisamist selle maksimummääras, nii et see võiks äh, või olla teemaks väga heale kuulamisele, seega ma tänan võimaluse eest äh, seda arutelu pidada ning tänan kõiki eksperte, kes selles protsessis osalesid tahavad uh,. Thank you very much, we can move now to the uh,, the first uh, aitäh, läheme nüüd esimese aruteluvooru juurde, kus me räägime sellest, kuidas komisjon hindab ja jälgib riigiabi reeglitest ja Euroopa Liidu rahastamisreeglitest kinnipidamist meil on siin neli kõnelejat kutsutud, kõigepealt härra Koopman, kes on riigiabi küsimuses ase peadirektor äh, konkurentsivõime peadirektoraadist, nii et teil ongi kohe sõna, palun. kõnelejal pole mikrofoni. mul on väga hea meel täna siin olla ja rääkida sellest, kuidas meie komisjonis äh, riigiabi reeglitest kinnipidamist kontrollime. nii et äh, kohe alustuseks tasub toonitada eesmärke, mida esimees juba ka lühidalt äh, tutvustas. peame hoolitsema selle eest, et riigi sekkumine avalike vahendite kasutamise kaudu ei tohi siseturul konkurentsitingimusi moonutada ja välja suruda erainvesteeringuid. sellepärast on äh, tõesti väga tähtis siseturul hoolitseda selle eest, et siseturg toimiks korralikult. peale selle on väga tähtis ka tootjaid kaitsta liikmesriikides, kus ei anta riigiabi, tagamaks seda, et ka neil on võimalik siis õiglases konkurentsis turuosa saada. peale selle on väga tähtis, et ei makstaks subventsioone äh, maksumaksja rahaga ja väga tähtis on, et siis avalikke vahendeid kasutataks tõesti heaolu ja majanduskasvu tagamiseks. tegemist on Euroopa majandusjuhtimise spetsiifilise valdkonnaga, see on Euroopa Komisjoni pädevuses, ainupädevuses, see on lepingutega niimoodi paika pandud ja seega on ka üks vanemaid Euroopa Liidu poliitikaid. nagu siit slaidilt näha, riigiabi reeglid nõuavad, et need liikmesriigid, mis annavad toetusid, peaksid äh, jälgima täpselt, äh, mis turul toimub, nii et tuleb väga selge ühine eesmärk paika panna, raha ei ole võimalik lihtsalt niisama anda. aga teine punkt peaks tõesti olema siis ähm, piiratud, siin ei tohiks olla ülekompenseerimist ja peale selle ei tohi siis äh, duplitseerida või välja suruda erainvesteeringuid, ähm, sest erainvesteeringud on väga tähtsad. just seega ei tohi ka äh, siseturu toimimist äh, halvata. Need põhimõtted on ülitähtsad, kui soovitakse nii-öelda majanduslikku rahu säilitada siseturul ja hoolitseda siseturu tõhusa toimimise eest. nüüd Euroopa Liidu vahendid ja riigiabi kontroll. lihtsalt, et oleks selge, mis termineid me siin arutelus kasutame. Euroopa Liidu vahendeid, mida Euroopa Liit otse Euroopa Liidu eelarvest välja maksab, ei ole riigi vahendid ja seega selle sellistele vahenditele riigiabi reeglid ei kehti, nagu näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend, Euroopa ühendamise rahastu, kõik vahendid, mis tulevad otse Euroopa Liidu eelarvest ja mida haldab Euroopa Liit ise, on väljaspool riigiabi reegleid ja riigiabi kon-, reeglite kontrolli. Olivier eh, kindlasti selgitab seda täpsemalt. aga tähtis on see, et meil poliitikad oleks kooskõlas, kuid samal ajal komisjon ei kontrolli nende vahendite kasutamist, need Euroopa Liidu vahendid, mille kasutamist kontrollib, kontrollivad liikmesriigid, ehk et siis Euroopa Liidu eelarvest antakse raha liikmesriikidele Euroopa Liidu programmide läbiviimiseks ja nendele tavaliselt riigiabi reeglid kehtivad. nii et tõesti väga tähtis on teha seda vahet ähm, selles arutelus ja kui nüüd äh, kasutada neid reegleid, äh, siis tuleb välja, et ainult kümme kuni kakskümmend protsenti kõikidest kulutustest Euroopa Liidu tõukefondidest puudutavad äh, projekte, millele kehtivad riigiabi reeglid. nii et suur osa tõukefondide vahenditest ei lähe riigiabi reeglite alla. teiseks, komisjon osa, suure osana lihtsustamise kaasajastamismenetlusest on plokina välja jätnud suure osa sellest, mis läheb riigiabi reeglite alla. mida ma siin mõtlen? tegemist on siis lihtsate reeglitega, mida liikmesriigid ise saavad rakendada ja nad ei pea enam komisjonile riigiabist teada andma äh, enne kui nad seda annavad, vaid nad äh, lihtsalt äh, jätkavad menetlust äh, ja annavad komisjon ja komisjon kontrollib, nii et kõigest kümme protsenti on üldse kokku nendest, mis läheb riigi vahendid, kümme kuni kakskümmend protsenti läheb ainult riigiabi alla, nii et kõigest üks kuni kaks protsenti on sellised, millest tuleb komisjonile eelnevalt teada anda ja millele komisjon peab andma oma heakskiidu. nii et need üks kuni kaks protsenti tegelikkuses äh, ei kujuta väga suuri probleeme endast. tegemist on suurte projektidega, tähtsate projektidega mille kinnitamiseks läheb aga ainult viis kuud. nii et äh, me oleme kuulnud väga palju arutelusid riigiabi reeglite üle ja probleemide üle, mis nendega on, kuid on väga tähtis vaadata ka fakte faktid ütlevad, et väga vähe riigiabi reeglite alla minevaid projekte on äh, tõuke investeerimisfondides. väga palju on erandeid, kus ei ole vaja teavitada komisjoni ja kõigest üks kuni kaks protsenti vajavad teavitamist. nii et tõesti, kui me vaatame siin riigiabi ja Äh, piirkondliku abi andmist ja riigiabi kontrolli, siis need on tõesti väga tähtsad, nad peavad olema võimalikult lihtsad ja, ja kergesti mõistetavad. just sellepärast on meil väga äh, tihedas ühenduses kõik erinevad komisjoni teenistused, äh, eriti just kolleegidega piir, piirkondade peadirektoraadist selleks, et me saaksime kiiresti reageerida. meil on ka ühine tegevuskava selleks, et liikmesriikides teavitada äh, ametivõime äh, siis riigiabist ja mu kolleeg räägib sellest äh, rohkem. see on tähtis küsimus meie jaoks ja me tõesti pingutame väga palju, hoolitsemaks selle eest, et ametnike elu liikmesriikides oleks lihtne, me tahame, et raha kasutataks tõhusalt ja kiiresti. ja samamoodi tuleb ka tunnistada, et sellise koostöö tulemus on siiamaani olnud öö, ähm, mõistetav ja mõõdetav. kui vaadata nüüd vigu, mis tulevad välja audititest, siis nad näitavad, et Äh, riigiabi reeglite rikkumiste arv on viimastel aastatel väga palju vähenenud ja seega riigiabiga seotud äh, vigade määr auditites on väga väike. see on ka midagi, ähm, mida tasub välja tuua ja mis on julgustav. nüüd tuleksin äh, nüüd isajastamise juurde riigiabi reeglite puhul. ma arvan, et äh, see ongi kõikide paranduste tuumiks ja on tõesti väga tähtis, et äh, Äh, väga tähtis on siin hoolitseda selle eest, et liikmesriigid teeksid koostööd ja ka omavahel oleksid partnerlussuhted äh, selleks, et äh, lihtsustada seda vastutuse võtmist. nii et selles mõttes on meil siin terve rida menetlusi lisaks nendele partnerlustele ja toon siin mõned näited meil on töörühm liikmesriikidega, kus vahetatakse parimaid kogemusi. liikmesriikidel on võimalik üksteiselt õppida, me lihtsustame seda koostööd. meil on ka e-Wiki elektrooniline platvorm selleks, et me saaksime erinevaid küsimusi tõstatada, kaasa mõelda. meil on väga tihe koolitusprogramm ja visiidid riikidesse. mina käin kõikides liikmesriikides põhimõtteliselt umbes kahekümne kuulise ajaperioodi jooksul mu kolleegid veelgi tihedamalt jagame koolitusmaterjale ka koordineerimiskeskustega liikmesriikides. Need koordineerimiskeskused on väga tähtsad, sellepärast et kõikides liikmesriikides on nemad äh, riigiabi reeglite asjatundjad, nemad on need, kes saavad äh, anda nõu äh, ja kohandada neid kohalike oludega. meil on siin kolleeg Poolast, kes vastutas riigiabi kontrolli eest vastaval tasandil ja rahandusministeerium, Kreeka rahandusministeeriumist on ka kolleeg, kes tegeleb sellega. samamoodi on meil siin ka Rumeenias selline üksus ja ka Saksamaal äh, majandus- ja energeetikaministeeriumis. nii et tegemist on tähtsate esimeste kontaktkeskustega, millega me teeme siis tihedat koostööd. selle töörühma Te olete juba kümme minutit rääkinud, et kas te saaksite kokku võtta, ütleb esimees. jah, ma teen seda, aga ma arvan, et kui mina räägin pikemalt, siis kolleegil on vaja vähem rääkida, sest ma vastutan selle küsimuse. no siis jah, varastame temalt aega, ütleb esimees. aitäh. ja nüüd osana sellest tööst, mida siin töörühmas on tehtud, oleme me üritanud väga täpselt liikmesriikidega vaadata, mis põhjustab viivitusi tõukefondide vahendite kasutamises. tegemist ei ole mingi empiirilise uuringuga, kvantitatiivsete numbritega, vaid tegemist on kogemusega koha pealt ja nagu te siin näete, need võimalikud põhjused, mille pärast tekivad viivitused, Nendest kõige tähtsam, mida liikmesriigid välja toovad, on see, et tõukefondide vahendite kasutamise reeglid on keerulised. ja samamoodi tuuakse välja ka teisi äh, regulatiivseid norme meile ja riigiabi on viiendal kohal, meile muidugi see ei meeldi, me tahame seda olukorda parandada, aga on väga tähtis, et kui liikmesriikidelt äh, küsida, et mis nende arvates on probleem, siis on äh, üheks vastuseks ka see, et riigiabi äh, reeglid mängivad küll rolli, aga mitte väga palju. nüüd kestvus, kiirus, mida ma mainisin siin te näete, et kui võrrelda nüüd neid plokierandeid ja aruandluskohustust, siis te näete, et see roosa tulp, mis on kaasrahastatud, seda rakendatakse pooleteist kuu jooksul ja mitte kaasrahastatud äh, projektide puhul läheb äh, rakendamise elluviimiseni üle kolme kuu. see on selge sõnum ja siin tuleb liikmesriikidega üheskoos olukorda parandada. nüüd äh, nagu öeldud, tulevikus me soovime olukorda veelgi parandada ja tahaksin siin välja tuua selle, et eriti just uue mitmeaastase finantsraamistiku raames sooviksime veelgi rohkem äh, riigiabi reegleid ühtlustada, kui liikmesriikide vahendid on ühendatud Euroopa Liidu vahenditega. eriti siis, kui soovitakse Euroopa Liidu projektidesse rahastada, selleks et äh, riigiabi reeglid oleksid äh, üldistes reeglites juba sees ja siis oleks võimalik investeeringuid ka kiiremini ellu viia. mu kolleeg räägib sellest täpsemalt ja samamoodi oleme me mõelnud ka siin öö, äh, äh, näiteks äh, tippteadusprogrammi toetamisele, Seal of Excellence on selle nimi, ja samamoodi ka kõik need projektid, mis lähevad grupierandiga alla ja siin me tõesti soovime olukorda parandada. olukord on juba paranenud, eriti kui vaatame seda infot, mida me oleme saanud. tundub, et olukord paraneb päris korraliku tempoga, aga me saame muidugi rohkem teha ja teeme seda järgmise mitmeaastase finantsraamistiku rakendamise raames. aitäh selle väga huvitava ettekande eest, läheme nüüd järgmise kõneleja juurde, kelleks on Olivier Vaelbrukk, kes on äh, siis äh, eelarve peadirektoraadist direktor. Äh, aitäh! E, e, väga, väga oluline, et kui me räägime Äh, Euroopa Liidu äh, riigiabi reeglitest, siis me peame vaatama finantsmäärust, see reguleerib äh, seda, kuidas raha liigub Euroopa Liidu eelarvest, see komisjon tunneb väga hästi seda õigusakti, et on tegeldud uue finantsmäärusega, et loodetavasti siis kahekümne kolmandal juulil, juunil võetakse, juun-, juulil võetakse see vastu ja siis saab heakskiidu ka äh, Äh, nõukogult. ma räägin siin juba uutest reeglitest, kui lubate, sest ma arvan, et meil on vaja analüüsida neid uusi reegleid, mis väga varsti hakkavad jõustuma. nii et mida me siis leiame selles uues finantsmääruses? seal väga palju ei mainita äh, riigiabi äh, ühtsus äh,, sidusust äh, põhjustel, millest rääkis juba eelkõneleja äh,, et me ei kohalda riigi abi siis, kui tegemist on vahendite otse haldamisega Euroopa Liidu tasemel. nii et äh, väga loogiliselt mainitakse seda kooskõla riigiabi reeglitega äh, seal, kus on juttu äh, eelarve tagatistest ja meil on siis vaja näidata, et on tegemist turutõrkega, et vahendid on lisanduvad, et, et ei toimu teistest allikatest pärineva rahastuse asendamist ja vaja on vältida konkurentsi ähm, teiste äh, rahastamisallikatega selleks, et olla kooskõlas riigiabi reeglitega. ja finantsinstrumentide osas ja eelarvetagatiste osas me oleme väga turulähedased, enamasti on tegemist äh, ka otserahastamisega ja ja ja siis äh, on ette nähtud ka see, et tegemist on, äh, on ainult vähese, äh, vähemusaktsionäri reegliga. ja kõik see käib ka, mm, kehtib ka siis, kui tegemist on segarahastamisega. sellest rääkis juba proua Jaala Sender oma avasõnavõtus ja sellepärast me peame samu põhimõtteid kohaldama ka siis, kui tegemist on segarahastamisvahenditega ja ka siis, kui tegemist on täiendavate äh, rahastustega, et kui äh, rahastamisvahendile lisandub veel mingisugune täiendav abi äh, selleks, et oleks võimalik näiteks mingit projekti esindada üldse ja et saada siis rahastus rahastamisinstrumentidest, siis ka seda, selle puhul kohalduvad samad reeglid, nii et see on tõesti veidi laiem kui lihtsalt eelarve tagatiste puhul ja väga oluline element on see, et äh, väga olulised on hinnangud, see on äh, Äh, üks olulistest asjadest, see cross-reliance on assessments uues finantsmääruses ja siin äh, juba tsiteeriks ühte komisjoni äh, näidet, ähm, mida kasutati siis, kui tutvustati uut finantsmäärust, et eesmärk on julgustada seda, et võimalikult palju tuginetakse hinnangutele või lubadele ja mõte on selles, et kui on juba korra äh, riigiabi reeglite täitmist äh, kontrollitud, siis teised äh, teenistused peaksid saama tugineda sellele loale, mis on juba antud, tingimusel, et tingimused ei muutu. ja see käib erinevate fondide kohta, erinevate vahendite kohta mm, Euroopa äh, liidus vahendite puhul ja on üks, üks asi, mida tahaksin siin mainida, et kui tegemist on otse haldamisega, siis me valime välja vahendaja ja meil on vaja teha seda väga läbipaistvalt, me peame vältima igasuguseid huvide konflikte, see on oluline, kuna tavaliselt paljudel juhtudel teeme me koostööd Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Investeerimisfondiga ja ka erinevate tugipankadega ja see on väga oluline siis konkurentsi seisukohast. ja neid põhimõtted ei ole tegelikult muutunud ja need on siis ka uutes õigusaktides meil on kaks äh, peamist äh, näidet, mida on siin juba mainitud, et meil on ühtne reeglite äh, komplekt ja ja see ühtne reeglite komplekt on asi, mille me oleme välja töötanud Invest EU puhul, et kõik, kõigile äh, kõigile Euroopa Liidu tasandi rahastamisinstrumentidele kehtiksid äh, samad reeglid ja selle puhul on oluline ka see, et tuleb tagada kooskõla riigiabi reeglitega, et äh, ei toimuks konkurentsi heidutamist, see on väga oluline ja tähendab seda, et äh, tõesti reeglid lihtsustatuvad väga palju, see lihtsustab nii lõplike rahasaajate kui vahendajate elu. meil on üks määrus, üks delegeerimisleping, ühtne pöördumiskoht nende finantsinstrumentide või eelarvetagatiste puhul ja ei ole ja meie puhul on oluline see, et liikmesriigid ei pea komisjoni uuesti teavitama, kui nad tahavad äh, segarahastamise puhul ähm, üle anda asjad InvestEU-le, sellepärast et äh, see kontroll on komisjoni poolt juba läbitud, aga oluline on see, et äh, ähm, sekkumise reeglid ei tohi, tingimused ei tohi rikkuda, ei tohi muutuda. ja siis äh, Seal of Excellence, mida on siin juba mainitud, et äh, kui äh, projektid on välja valitud äh, horisoni, horisondi mm, alt, siis ja aga neid ei saa rahastada, kuna Horisont Euroopal ei ole piisavalt vahendeid, siis äh, Äh, liikmesriigid saavad äh, raha taotleda siis kas Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Põllumajanduse Arengu Fondist ja ei ole vaja äh, läbida uut projekti hindamist, vaid saab kohe kasutada teist rahastamisallikat, ei ole vaja enam riigi, riigiabi reeglite kooskõla uuesti hinnata ja kokkuvõtteks ei ole väga palju sätteid, mis äh, käsitleksid riigiabi reegleid, aga vähese tähtsusega abi ähm, mm, on äh, alles, tuleb äh, tähelepanu pöörata sellele, et ähm, et tegemist oleks turutõrke kõrvaldamisega või äh, mitteoptimaalse investeerimisolukorraga, duplitseerimise või äh, erarahastamise mm, äh, väljatõrjumise vältimisega. kui tegemist on keskselt hallatavate Euroopa Liidu programmidega. see on siis olukord äh, Äh, õiguslikust äh, perspektiivist, kui tegemist on äh, finantsmäärusega. aitäh, et piirdusite kümne minutiga ja kolmandaks saab siin sõna nüüd proua Fernandes Juts, kes on pea, regionaalarengu peadirektoraadist. Thank you. suur tänu riigiabi reeglid äh, äh, kehtivad üha suurema arvu äh, ühtsuspoliitika kulude kohta. Need on seotud majanduskasvu investeeringutega, seega väga paljud toetused on seotud otseselt majandustegevusega, näiteks energiavõrgustike puhul. see toetab ka maja ja majandustegevuse toetamine võib tähendada riigiabi riigiabi eh, puhul konstanteeriti ohtralt vigu liikmesriikide puhul, kuid tänu liikmesriigi jõupingutustele ja komisjoni toetusele on selliste vigade arv vähenenud praktiliselt kahekümne protsendi võrra, kakskümmend protsenti kaks tuhat neliteist, kvantifitseerimata hulk vigu kaks tuhat kuusteist tihti oli tegu ka äh, õigus äh,, seaduste vale tõlgistamisega ning teavitamisprobleemidega ning samuti ka äh,, ka finantseerimiseks valesti valitud projektide äh, toetamine. mida on komisjon teinud selleks, et neid vigu oleks vähem? kõigepealt äh, äh siis äh, see, mis puudutas ka Eh, rahastamist eh, ja tingimuslikkust, eh, mis pidi garanteerima siis seda, et esifondide programmid, tingimused oleks täiel määral täidetud, millest üks puudutas riigiabi reeglite kasutamist esifondide, fondide juures, mis andis komisjonile mandaadi nõuda liikmesriikidelt oma halduspädevust, võimekust suurendada äh, ning äh, elimineerida vead äh, riigiabi valdkonnas. alguses väga paljud äh, eksante tingimuslikkused, tingimusi ei täitnud, nüüd see nii enam ei ole. nagu eelkõnelejad mainisid, toeti tõi välja tegevuskava kaks tuhat viisteist, mis lükati eda-, mis pikendati pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastal riigiabi regionaalse ulatuse kohta, muuhulgas ka äh, kogu paketi lihtsustati ja kaasajastati. tegevuskavadel on selge, on selgeteks suunisteks liikmesriikide valitsuste jaoks ning on seotud ka koolitustega. see puudutab eh, liikmesriikide võimusid, eh, riigiasutusi ja audiitoreid, eh, näiteks äh, on mõeldud ka äh, transpordi ja VKE-de toetuste juures ning äh, samuti ka innovatsiooni ja mm, äh, teiste selliste valdkondade kohta. suur osa tegevuskavast on seotud heade tavade levitamisega, näiteks, näiteks toetuste saajate vaheliste kogemuste vahetamine kus äh, näiteks äh, osalejad äh, vahetavad kogemusi ja häid tavasid ning lõppdokumentid hakatakse laiali kõigile, samuti ka otse to-, otsetoetusvahendid, mis on mõeldud otseselt kohalikele omavalitsustele abiskeemide rakendamiseks või otseabide vastuvõtmiseks. mis puudutab äh, Eh, pea, eh, konkurentsi ja regionaalarengu peadirektoritide vahelist koostööd, siis seda on tõhustatud, toimuvad eh, kõrgetasemelised kohtulised ning riigiaudiitorite aruanded on mõeldud ka konkurentsivõime peadirektoraadi kolleegide toetamiseks, tihtipeale kasutatakse sarnaseid nimekirju. nagu siin juba mainitud on, konkurentsi peadirektoraat on vastu võtnud kaebusi projektide sidumisest riigi abidega ning on välja töötatud nõudmised, eh, mille puhul on eh, siis nõutav riigi abi tingimuslik kasutamine. üritame koordineerida võimalikult palju riigi abiprogrammide eh, jälgimist ning Eh, rakendama oma auditiplaane ka tegevregios, isegi kui menetluste eesmärgid on erinevad. viimane iga-aastane kontrolliraport, mis on suunatud liikmesriikide võimuesindajatele, on seotud eh, kahe tuhande viieteistkümnendast seitsmeteistkümnenda Ehm, aasta kontrollidega, kus äh, konstateerida kolmkümmend viis riigiabiga seotud äh, eksimust, äh, mis eelkõige olid seotud monitoorimisnõuete mittetäitmisega või mit-, riigiabist mitte, mitteteatamisega. samuti minimis lävendi ületamisega ma lõpetuseks sooviksin öelda seda, et riigiabi ja ühtsuspoliitika finantseerimine ei ole mitte ainult kaaskasutatavad, vaid nad on omavahel tihedalt seotud. kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks perioodiks kavatseb komisjon aina rohkem keskenduda meetmetega, meetmetele, mis aitavad majandustegevust tõhustada ning äh, ettevõtete stimuleerida, ettevõtteid stimuleerida, ettevõtete stimuleerida kõigis Euroopa piirkondas keskendutakse eh, meetmetele, mis suurelt toetavad innovatsiooni ja töökohtade loomist, mis peaks suurendama sealjuures ka riigiabi. oleme aga teadlikud sellest, et tegemist on keerukate eh, programmidega eh, kohalikele omavalitsustele, seega ja tihtipeale neid finantseeritakse mitmest erinevast allikast ning et menetlused regio- ja konkurentsi peadirektoraadis ei ole sarnased, et teineteist täiendavad, seega üritame kohalike omavalitsuste võimekust ja teadmiste pagast suurendada ning üritame sealjuures ühendada mõlemad riiki teenused. Um, suur aitäh teie panuse eest. Lähme nüüd neljanda sõnavõtja juurde. sõna saab seega härra Võites kes on siis in-, innovaatilise transpordiga tegeleb tege-, muu peadirektoraadis. Mrs raportöör, honorable members, uh, colleagues. Uh, aitäh, esimees, raportöör, kallid kolleegid, aitäh, et andsite võimaluse täna siin pärastlõunal sõna võtta. ja viimase kõnelejana saan lihtsalt kokku võttes selle, mida eelkõnelejad juba ütlesid ja sellepärast ma saan väga lühidalt äh, oma sõnavõttu kokku võtta. tõesti, me teeme väga tihedalt koostööd ja tegime seda ka selle kuulamise ettevalmistamisel. mis puudutab nüüd Euroopa ühendamise rahastut ja üle-euroopalisi transpordivõrkusid, siis tõesti viissada miljardit on vaja põhivõrku investeerida ja tuhat viissada miljardit üleüldiselt transpordivaldkonda ja lisainvesteeringuid on vaja äh, selleks, et üleminekut toetada just nutikale ja madala süsinikusisaldusega mobiilsusele, seda eriti just linnapiirkondades. transpordisektoris on väga palju süstemaatilisi turutõrkeid ja ilma avaliku sektori sekkumiseta ei ole võimalik neid probleeme lahendada. ja nagu ka raportöör ütles, just sellepärast ongi üle-euroopaliste transpordivõrkude puhul kasutatud Euroopa ühendamise rahastut, millega on siis paika pandud ka täpselt siis ühine huvi ja seega ähm, ainult taristu ülesehitamist äh, toetatakse ja seitsekümmend protsenti läheb raudteerahastusse ja tegemist ei ole siis riigiabi kontrolli reeglite alla minevate programmidega, sellepärast et raha tuleb otse äh, komisjonilt. kaasrahastamine võib küll äh, olla mm, äh, riigiabi kontrolli all, aga mitte otse eelarvest tulevad investeeringud. nii et äh, olukord äh, Euroopa ühendamise rahastu puhul on äh, selge, eelkõnelejad tõid selle ka väga selgelt välja, riigiabi reeglid ei kehti. aga tahaksin öelda ainult nii palju, et me ei tohi ära unustada finantsmeetmeid ja üha rohkem neid finantsmeetmeid kasutatakse selleks, et ka erainvesteeringuid rohkem saada äh, taristusse, transporditaristusse ja siin on alati kasutatud siis eelnevat kontrolli selleks, et tagada siis äh, konkurentsireeglite mittemoonutamist äh, siseturul ja me teeme koostööd väga tihedalt äh, teiste peadirektoraatidega, kui me siin välja töötame nüüd seda InvestEU programmi, mida mainisid ka eelkõnelejad, nii et ma arvan, et siin võib lihtsalt öelda, et Äh, väga täpselt komisjon vaatab siin ka võlameedet, mida kasutatakse Euroopa ühendamise rahastus äh, ja see oli just see, mida tahtsin välja tuua lisaks kõigele sellele, mida ütlesid juba minu kolleegid, hoolitsemaks selle eest, et äh, riigiabi reeglite kohta oleks teil tervikpilt, aitäh! Uh, thank you for that uh, as well. We can now move on to uh aitäh, läheme nüüd küsimuste juurde ja ma annan kõigepealt sõna raportöörile, et ta saaks esitada esimese küsimuse. suur tänu, esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada teid sõnavõttude eest, eriti selles osas, mis puudutab kaasajastamist, sest järgmise mitmeaastase finantsraamistiku tõttu on oluline et võiksime ette näha, millistes valdkonnas võivad tekkida keerulisemad probleemid. sest selge on see, et arutelu tuleb väga elav ning äh, töötatakse välja uutlikke poliitikat, samuti äh, on olulisi küsimusi selles osas äh,, Äh, mida saavad liikmesriigid äh, paremini teha enda vastutusvaldkondades. küsimus on seega siis selles, äh, praeguses uues arutelus võttes arvesse uut investeerimisinstrumenti Euroopas, mis põhimõtteliselt katab nõudeid ning mis on suunatud eelkõige eh, mitmesuguseid finantsvahendajatel oma klientide seas, siis ma tahaksin teie käest küsida, kuna, eriti kuna reg-, regionaalarengu peadirektoraadi esindaja juba seda ka mainis, kui suurel määral tuleks eh, toetada uue eelarve käivitust, võttes arvesse milline eh, peaks hakkama välja nägema Euroopa eelarve osalus erinevates projektides ja ka kuidas eh, paremini või halvemini eh, väljendada liikmesriikide osalust ja panust äh, suuremal või vähemal määral. mis, millel ei teki probleeme riigi abiga. Äh, ühesõnaga, kuidas saaksime meie Euroopa Parlamendist aidata seda nägemust rakendada? sest selge on see, et asi muutub keerulisemaks iga uue eelarvega ning äh, iga kord, kui me töötame välja uusi eelarveid liikmesriikide osalusega, leiame, et kasutus äh, ja rakendus äh, tekitavad aina uusi küsimusi juurde, seega meil oleks vaja garanteerida täielikku äh, läbipaistvust, seega on meil, on oht, et tekivad nii ühes kui teises valdkonnas äh, anomaalseid olukordi ja seda ka sellepärast, milline äh, info jõuab kodanikeni. varsti on Euroopa Parlamendi valimised, nii et sellist asja ei tohiks juhtuda. sooviksime et reeglite rakendamine eh, oleks maksimaalne. et eh, ei leviks eh, info, mis pole täielikult läbipaistev ehk siis info Euroopa eelarve kasutamise ja rakendamise kohta peab olema läbipaistev, kuid kõik see, mis puudutab ülejäänud majandusmeetmete kasutusele võtmist, millega iga päev kokku puutume, on siiski seotud teiste seisukohtadega ning tihtipeale pole eh, see piisavalt eh, läbipaistev. mitte ainult komisjoni puhul, vaid ka liikmesriikide puhul, kes eh, neid abisid rakendavad. nii et ma sooviksin olla täiesti veendunud selles, et äh, me saame kõik aru, kuidas seda uut süsteemi läbipaistvamaks muuta ja kuidas oleks kõigi jaoks lihtsam sellest aru saada ning äh, kuidas see on seotud äh, teistega, mitte ainult Euroopa majanduses, vaid ka teiste finantseerijate puhul tihtipeale on sellised juhtumid, kus finantseeri- mine pole piisav, aga samas riigi äh, abid on olemas, aga äh, kahe, selle kahe äh, variandi vahel ei ole piisavat koostööd ning finant-, et ühesõnaga, et see mõlemalt poolt finantseerimine oleks olemas, aga läbipaistvalt ja selgelt. et oleks selge, kes mida finantseerib äh, algusest peale okei okay,, I think the main question there was. hästi, nii et põhiline küsimus oli, kuidas muuta riigiabi reegleid lihtsamaks ja läbipaistvamaks. kes soovib esimesena vastata, härra Koopman? aitäh selle väga tähtsa küsimuse eest. ma arvan, et siin on kolm vastust või vähemalt kolm osa kõigepealt, mis puudutab InvestEU programmi, nagu kolleeg juba selgitas, me riigiabi reeglid paneme InvestEU raamistikku, nii et InvestEU reeglitega kooskõlas olemine tähendab automaatselt ka seda, et ollakse kooskõlas riigiabi reeglitega. see oleks suurepärane lihtsustamine ja riigiabi reeglid äh, ja ka EU investreeglid oleksid siis kõigile avalikult äh, kättesaadavad. ja meie puhul oleks see siis grupierandi määrusena, mille me üle vaatame ja see on siis kättesaadav kõikidele kodanikele, ettevõtetele ja liikmesriikidele kui siis reeglite raamistik. siis te küsisite, kuidas me saame teada äh, täpselt äh, Äh, mida siis liikmesriigid täpselt kulutavad, kui on tegemist grupierandiga, et äh, mingit luba ju ei küsita komisjonilt. selle kaasajastamise menetluse käigus äh, me tegelikult muutsime kohustuslikuks iga riigiabi meetme puhul avalikustamise äh, Ähm, läbipaistvuse registris, kui see investeering on üle viiesaja tuhande euro. ja me haldame seda registrit, äh, kus juba praegu on üle neljakümne tuhande sissekande, seal on võimalik näha, kes on kasusaaja, kui palju abi anti, milleks seda abi anti. nii et suurepärane läbipaistvus tagatud kõigi jaoks ja ma arvan, et ka parlamendi jaoks on see huvitav infoallikas. ja me eeldame et see register kasvab veelgi suuremaks, kui me alustame nüüd uut programmiperioodi. aitäh! Mm, lihtsalt üks küsimus minult, mis on natuke seotud sellega. proua Fernandes Huts andis meile nimekirja nende vigade kohta ja vigade põhjuste kohta ning üks üks põhjuseid oli see, et äh, riigiabist ei antud komisjonile teada. kas te võiksite selgitada, miks liikmesriigid ei andnud komisjonile teada riigiabi andmisest, kas nad tegid seda nimelt, mis ei ole muidugi lubatud või nad ei teinud seda sellepärast, et nad ei teadnud, millised on reeglid. kui see oli nii, siis võib-olla tuleb siin ka kommunikatsioonitööd parandada, ehk et miks siis komisjonile ei antud riigiabist teada? um,? aitäh, me ei tea erinevate juhtumite puhul täpselt, äh, miks, äh, sest äh, audiitorid ei anna meile täpset infot, vaid ainult kategooriat. me oleme tegelenud minevikus ka selle küsimusega tiht- ja tegemist ei ole nii-öelda nimelt teavitamata jätmisega, tihti on tegemist lihtsalt äh, reeglite tõlgendamise küsimusega, kasusaaja ei saanud äh, täpselt aru, et see oli riigiabi või nad arvasid, et selline abi kuulub grupierandi kohta, aga täpselt infot meil selle kohta pole. aga me kunagi ei ole näinud seda, et nimelt ei oleks teada antud. hästi rohkem keegi sõna ei soovi, nii et võtame selle arutelu kokku. aitäh neljale kolleegile, kes tulid siia ja äh, esitlesid äh, seda küsimust, nii et aitäh ja väga hea algus meie kuulamisele. Läheme nüüd järgmise aruteluvooru juurde, kus me räägime sellest, äh, millised probleemid on liikmesriikidel reeglite rakendamisel. meil on jällegi kolm kolleegi siin kes äh, teevad esitluse. selle, eelmise arutelu osalejate nimede väljahääldamine oli minu jaoks lihtsam, ütleb kõneleja, aga ma üritan. kõigepealt äh, Barbara Oisterschulte, kes on ERDF, ERDF-i äh, haldusametist Baden-Württembergi liidumaalt, äh, Saksamaalt, äh, ma annangi teile kõigepealt sõna. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, proua raportöör, lugupeetud rahvasaadikud, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu kutse eest sellele kuulamisele täna. mul on väga hea meel, et ka mina saan anda oma panuse siis Baden-Württembergi liidumaa vaatevinklist. kohe alustuseks tahaksin teile näidata statistikat. Te näete siin äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal struktuuriinvesteerimisfondide toetuste osa Euroopa Liidus on see kaheksa protsenti, Saksamaal neli protsenti, nii et te näete väga madalad määrad. see muidugi ei ütle väga palju selle kohta, kui palju nendest vahenditest olid sellised, mille puhul tuleks riigi, riigiabi kontrolle läbi viia, sest tegelikult iga abi puhul tuleb siis ka küsida, kas tegemist oli abiga või mitte millised probleemid äh, on nüüd tekkinud? Äh, ma tahaksin siin natukene rääkida siis nüüd Regionaalarengufondi äh, vaatevinklist seda küsimust, eriti puudutab see siin innovatsiooni, teadmiste edastamist, tehnoloogia ülekannet ettevõtete toetamist, teiseks väga palju ka CO2 heitmete vähendamine äh, kohalikul tasandil. nii, on mul ka natuke infot nende kohta. kõigepealt äh, tuleb rääkida sellest, et Äh, investeeringud on suunatud kohalikule tasandile, teiseks on väga raske läbi viia riigiabi kontrolli, reeglite kontrolli, äh, sest äh, tegemist on siin nii majandust puudutavate taristutega, toetusega ettevõtetele ja energiatõhususe parandamise ja mm, taastuvate energiaallikate kasutamisega ning lisaks veel ka siis kaashaldus ja otsene haldus Teil on kohe kindlasti täpselt teada, millised on abireeglid, tegemist peab olema ettevõttega, tuleb riigilt saada siis abi, peab olema tegemist soodustusega, mida antakse siis ainult teatud osale ettevõtjatest ja peale selle, sellega siis ka piiratakse kaubandust ja konkurentsi liikmesriikide vahel viimase kriteeriumiga jõuan kohe ka siis nüüd kohaliku tasandi juurde. siin tuleks küsida, kas kaupu või teenuseid pakutakse ainult teatud piirkonnas, kas kliente on ka teistest liikmesriikidest, kas on võimalik tagada piiriüleseid investeeringuid. ja nende kriteeriumite kontroll on raske, eriti kui tegemist on piiriäärse piirkonnaga siin on küll teatud juhised, mida teha. Euroopa Komisjonil on siiamaani vastu võetud kaksteist otsust, kus on öeldud, et kuna tegemist oli kohalikule piirkonnale suunatud abiga, siiski konkurentsivõimet ei piiratud. aga hea oleks, kui neid nõuandeid süstemaatilisemalt läbi vaadataks ja ka täpsemalt selgitataks ja pandaks paika siis selle abi definitsioon. nüüd äh, innovatsioonitaristusse äh, tehtud investeeringute alane abi. siin on kolm äh, erinevat tasandit, kandja tasand, kasutaja tasand ja läbiviija tasand ja eesmärgiks on siis nii, et kõigepealt on meil kandja, läbiviija ja siis kasutaja kes siis lõpuks äh, saab siis ka kasu sellest äh, toetusest. hea on, kui äh, kandjaks on siis nii-öelda avaliku sektori esindaja ja ka läbiviija oleks avalikust sektorist, kuid kasutaja puhul on väga raske täpselt paika panna, mis on see soodustuse mõõde, eriti kui on pakutud erinevaid teenuseid mida on väga raske kuidagi kokku panna või liita ja siis on ka väga raske öelda, et kui palju siis äh, äh, tegelikult siis kasutaja kogu sellest taristust kasutab. ja siin oleks meil vaja tõesti praktilisemaid lahendusi just äh, kasutaja tasandil nüüd näitan teile veel uuesti seda slaidi, siin te näete, et et äh, mõlemal puhul on nii kandja kui ka läbiviija erasektori esindaja ja seega võib tõesti juhtuda, et tehakse vigu äh, abi andmisel ja tekib küsimus, kas äh, lähtuti ähm, äh, turumajanduslikest äh, põhimõtetest. siin on küll üritatud äh, teatisega seda toetuse ähm, definitsiooni paika panda, kuid kui kasutatakse ainult keskmist turuhinda, siis see ei õnnestu, nii et me kujutame tõesti endale ette, et see turuhinna väljaselgitamine peaks olema lihtsam, kui see praegusel hetkel on samad probleemid tulevad välja ka toetavate, toetava taristu ülesehitamisel ettevõtete jaoks. näiteks VKE-de toetamine, kui nad soovivad tooteid välja töötada või rahvusvahelisel tasandil neid pakkuda. siin on tõesti väga raske paika panna, kas need taristud on sellised, kus äh, on võimalik abi anda või mitte ja peale selle on ettevõtjatel ka väga raske välja selgitada, kas äh, nad saavad kasutada seda abi või mitte. ka siin ootaksime me ka lihtsamaid äh, lahendusi. veel üks äh, küsimus. see puudutab alternatiivseid energiaallikaid ja energiatõhusust. siin äh, Äh, grupierandi määruses tuuakse tihti välja lisakulud ehk see tähendab seda, et investeeringud, mis lähevad alternatiivsetesse energiaallikatesse, energia tõususe parandamisse, neid võrreldakse tavaenergiaallikatega ja siis ainult lisakulud on abikõlbulikud. tegemist on väga bürokraatliku äh, lähenemisega ja me tõesti eeldame, et ka siin tehtaks äh, Äh, lihtsustust selleks, et oleks lihtsam paika panna, millised kulud on abikõlbulikud kulud. ja veel üks mõõde, see puudutab äh, otsest ja jagatud vahendite haldamist. otse haldamise puhul riigiabi reegleid ei kasutata, jagatud äh, haldamise puhul aga kasutatakse. ja põhimõtteks peaks ju olema see, et võrreldavad projektid nii otse kui ka jagatud halduse puhul äh, ja ka siis, kui liikmesriigid üksi haldavad, peaksid olema siiski kõik võrdsed. see näide, mille ma siin tahtsin tuua, seda tõstatati ka juba mitu korda, see tippteadmiste märgistus, mille kohta nüüd ilmselgelt on ka lahendus leitud. siin on probleemiks see, et kahe tuhande kahekümnendal aastal see märgis kuulutatakse välja ja et siis on võimalik pakkuda paremaid tingimusi kui see, mida meie siis saame Regionaalarengu Fondis teha. peale selle tuleb meil läbi viia ka kontrolle, kui äh, mõni ettevõte tuleb siis selle märgisega ja palub meilt saada toetust. ja siin jällegi on vaja leida hea lahendus selleks, et me saame harmoniseerida erinevaid meetmeid nii jagatud kui ka otsese halduse puhul ning meil on vaja ka suuremat läbipaistvust ähm, äh, abitingimuste väljatöötamisel otse haldamise puhul selleks, et äh, reeglitest paremini aru saada. see olekski minu poolt kõik ja aitäh teile! jah, väga kasulik oli, aitäh selle eest ja järgmisena saab sõna proua Georgi Poulu, kes on siis äh, äh riigiabi eriteenistuse äh, äh, juht äh, Kreeka Majandus- ja Arenguministeeriumis aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör, lugupeetud kolleegid, aitäh äh, mind siia kutsumast ja äh, andmast meile võimalust, et me saame arutada siin äh, riigiabi ja erinevaid lähenemisi. meie üritame juba viisteist aastat erinevaid poliitikaid peavoolustada ja järgmise viiekümne minuti jooksul üritan meie kogemust teile tutvustada. minu, mina keskendun neljale peamisele teemale, peamised erinevad meetodid ja Äh, menetlused, äh, kõigepealt erinevad meetodid, et kuidas arvutada välja äh, toetust projektidele. vaja on näiteks määratleda, et kas on tegemist rahastamislõnga, lüngaga või erineva abi osakaaluga ja selleks on erinevad meetodid ja kui ja vaja on riigiabi puhul ühtset metodoloogiat äh, kohaldada, kui tegemist on äh, rahastamislüngaga ja kui meil on erinevad projektid, ühes on tegemist riigiabiga, teises mitte, siis on äh, samal ajal tegemist erineva suurusega rahastamisega ja ühissätete määruse kohaselt on erireeglid, kui kui äh, projekt jääb alla ühe miljoni euro, aga äh, seal on erinevusi, kui tegemist on äh, riigiabiga ja riigiabi loa saamisega ja kui riik on oma omanik, et kui tegemist on investeeringutega taristusse, taristu parandamisega, siis no võib tegemist olla nii ESIF-i toet-, toetusega kui riigipoolse toetusega, aga Äh, siis äh, to-, peetakse äh, seda ikkagi raha, riigi abiks ja, ja siis on vaja näiteks võtta laenu, isegi kui riigi seadusandlus seda ei võimalda. kui tegemist on erinevate reeglitega, siis äh, oluline on see stimuleeriv mõju ja abikõlblikkuse periood, oluline on ähm, asjad selgeks teha enne, kui esitatakse taotlus ja abikõlblikkuse periood algab alles pärast äh, taotluse esitamist. kui äh, on kulusid, äh, mis tekivad enne taotluse esitamist, siis ei ole projekt, need kulud abikõlblikud aga Äh, ESIFi reeglite kohaselt ettevalmistavad tegevused on abikõlblikud. ja jõustamisperioodid, me teeme ettepaneku äh, pikendada seda kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta lõpuni ähm, Äh, finantsinstrumendid, reeglid, mis äh, nendele kehtivad ähm, vastavalt äh, riigiabi reeglitele, valitakse vahendajad välja avalikult ja mittediskrimineerivalt. väga oluline on erinevate meetodite kasutamine, et kas ähm, või, kasutatakse riigihankeid või siis äh, sisehankeid ja vastavalt riigiabi reeglitele on on äh, taristu puhul äh, tegemist ka selliste olukordadega, kus äh, ähm, omanik või siis operaator on erinevad ja e, on ka erinevad, erinevusi abikõlblikkuses, näiteks kui tegemist on heaks kiidetud tegevuskavadega, näiteks kui tegemist on mingite sadamataristutega, kus on ähm, suurem tõendamiskoormus. erinevusi on ka vähese tähtsusega abi puhul ja see tähendab korraldusasutusele väga suurt äh, tõendamiskoormust, kui tegemist on äh, vähese tähtsusega abiga ja riigiabi puhul on vaja mitteselektiivset lähenemist. oluline on ka riskistrateegia ähm, ja majanduslik areng, aga sektori spetsiifilised äh, meetmed, need loetakse selektiivseteks. ja aga äh, kui äh, siin on tegemist kahe erineva poliitikaga, ühtekuuluvuspoliitika toet-, äh, eesmärk on toetada konkurentsivõimet, aga Euroopa Liidu konkurentsipoliitika puhul äh, on oluline see, et ei ähm, tekiks turutõrget ega konkurentsimoonutust. ja mis puudutab ähm, menetlusi, siis äh, väga mm, palju öö, äh, on erinevaid äh, form, vorme, mida peavad liikmesriigi ametiasutused täitma, on vaja teha eri, järelevalvet, meil on erinevad andmebaasid, SANI, SARI ja nii edasi ja me teeme ettepaneku, et erinevad süsteemid võiksid olla koostalitlusvõimelised, meie meelest on oluline ka see, et äh, oleks üks heakskiitev otsus, mis äh, käiks nii struktuurifondide kui riigi abi kohta, kui tegemist on oluliste projektidega ja hinnang, hindamine ja seire äh, seda viivad läbi erinevad äh, ametiasutused samades küsimustes. me teeme ette, ettepaneku lihtsustada äh, neid menetlusi. et äh, järelhindamine, järelhindamise puhul ja läbipaistvus ja mm, reklaam, et peaks olema võimalik vähendada äh, halduskoormust korraldusasutuste puhul, et äh, läbipaistvusreeglite äh, puhul tuleks e-, ESIF-i reegleid rakendada. on ka erinevad verstapostid, mille saavutamine on oluline, sellepärast et need on seotud maksetega, aga meetmete puhul, kus on vaja teavitamist, Ehm, konkurentsi peadirektoraadile, see eh, läheb aega kuus kuud või rohkem ja seal tekib oht, et eh, konkurentsiga seotud menetluste tõttu neid verstaposte ei saavutata õigeaegselt, eh, ehkki taotlus oli hästi ette valmistatud. meil on vaja lihtsustatud kulude võimalusi seni ei olnud õiguskindlust, kui abi oli antud ja arvutatud välja lihtsustatud kulude baasil ah, ehk li liikmesriike julgustatakse neid äh, võimalusi kasutama, ei ole tagatud ähm, ühtlane tõlgendamine ning oluline on kui tegemist on kohaliku ähm, taristuga, siis on raske määratleda, et kas tegemist on tõesti kohaliku taristuga, et kas ähm, või ei ole see piisavalt äh, kohalik äh, äh, grupierandi määruse kohaselt riik, sest et selle kohaselt on riigiabi ette nähtud ainult territoriaalse koostöö puhul, et äh, kuidas äh, on lugu näiteks Ateenaga, et kas sealsed projektid on kohalikud või mitte ja ESIF-i projektide puhul on vaja äh, piiriülest koostööd, me te-, tervitame komisjoni ettepanekut laiendada rakendamist sellistele projektidele, aga meil on veelgi radikaalsem lähenemine nendele projektidele, me teeme ettepaneku, et kaalutaks võimalust, et tulevikus vabastatakse osa menetlusi riigiabi reeglite järgimise kohustusest ning kokkuvõtteks peame ütlema, et et alates viimasest programm, perioodist on vaja teha edusamme lihtsustamise osas, harmoneerimise osas nende kahe poliitikavaldkonna vahel wow.. Uh, about... Uh, sa-, soovisime rääkida liikmesriikidest äh, raskustest, nüüd äh, kuulsime siin pika-pika nimekirja raskustest, mis liikmesriike võivad äh, tabada. võib-olla oleks kasulik komisjoni jaoks, kui selle koosoleku või selle paneeli lõppedes antakse vastus sellele sellised neile küsib probleemidele, mis siin tõstatati nüüd aga kolmas äh, panus äh, proua äh, Pambula Vroobel, kes on riigiabi monitoorimisosakonna asedirektor Poolast. minu jaoks on suur au siin viibida, et ma saan rääkida riigiabist äh, ning ähm, äh, Euroopa abifondide teemal ma räägin väga lühidalt, sest äh, sest olen sunnitud kordama seda, mida ütlesid kolleegid Saksamaalt ja Kreekast. mul on hea meel, et te sellest juba rääkisite, võib-olla jagan teiega Poola kogemusi selles valdkonnas kolleegid Euroopa Komisjonist keskendusid äh, tulevikule. nüüd ma ütleks, et äh, paar sõna tuleks rääkida ehk ka minevikust, et äh, sest kõige parem võimalus tulevikku ehitada on mineviku vigadest hoiduda. riigiabi osa konkurentsiseadusest ning EFSI fondidest osana ühtsuspoliitikast loovad kaks eri tüüpi seega on olemas äh, äh, kaks erinevat äh, viisi seda käsitleda, sest riigiabi reegleid on peetud, peetud takistusena ühtsusfondide kasutamisele. ehk siis, et üks Euroopa abi takistab teise kasutamist, see on väga ohtlik. võttes arvesse olen riigiabi küsimusega juba aastaid tegelenud. leian, et äh, riigiabide küsimus on minu jaoks loomulikum ning tahaksin teada, mis äh, rolli mängivad Euroopa äh, fondid riigiabis, kui palju riigiabi osutatakse liik-, Euroopa Liidu poolt, kuidas see mõjutab konkurentsi Euroopa Liidu sisest kaubandust? ma hindan Äh, kõrgelt seda, et direktor Kopman juba mainis et, et kümme kuni kakskümmend äh, protsenti kuludest äh, on seotud projektide koostamise riigiabidega. Poola puhul oleks need andmed teistsugused, sest Poolas võib öelda kakskümmend seitse protsenti kuludest ja kakskümmend kaks protsenti kõigist EFSI programmidest, mis on kaetud riigiabidega nii et võib-olla Poola ei ole siin parim näide. kuna aega on vähe, siis võib-olla keskendun põhilistele valdkondadele, kus Poolal probleeme on olnud riigiabi reeglid ja EFSI fondide kasutamise vahel ning praegusel hetkel on kaks erinevat tüüpi reegleid ning need kategooriad ei ole eh, otseselt eh, teineteist välistavad. ning see ei tähenda tingimata, et eh, nad on teineteist välistavad või vastuolus, kuid samas kui eh, meil ei ole mm, täiesti eh, kattuvaid eh, valikukõlbulikke, abikõlbulikke projekte, kaks Euroopa poliitikavaldkonda, ühtsus ja konkurentsipoliitika peavad olema tasakaalus, mida ma tahan sellega öelda. konkurentsipoliitika eesmärk kaitsta siseturgu ja teha kõik selleks, et eh, kõik tingimused oleks võrdsed kõigile turul eh, osalejatele. ühtsuspoliitikal on sama eesmärk, kuid see samas eh, võrdsemate tingimuste tekitamisel. seega küsimus on selles, kuidas tasakaalustada, võrdsustada tingimusi ilma, et eelistataks otseselt ettevõtteid, mis tegutsevad vähem arenenud piirkondades. kolmas kategooria Eh, puudutab topeltkohustusi ja need on alati seotud olnud administratiivkoormusega, mis on mõnikord olnud eh, liialdatud, eh, mis eri, keerulistes olukordades võivad tähendada seda, et arenguprojektid jäetakse kõrvale ning kõik peadirektoraadid õigustavad oma menetlust, mis on loomulikult arusaadav, kuid küsimus on selles, kas on midagi võimalik teha, et neid Eh, muuta, eh, kui nüüd näidata eh, konkreetseid näiteid selle kohta, mis Poolas toimunud on, üks küsimustest, mis esile kerkis Poolas, mida mainis juba minu kolleeg Saksamaalt, on see, kui äh, äh, kui koheldakse erinevalt äh, Ehm, erinevaid projekte lihtsalt sellepärast, et äh, nende toetusallikad on äh, erinevad. näiteks ühel juhul äh, tuleb jälgida riigiabi reegleid liikmesriigi aitava fondi puhul, teisel juhul on need väljaspool mõjuala ning finantseerimine teatud valdkondades on äh, väljaspool äh, riigiabide ulatust, ehk siis võime rääkida isegi rivaliteedist kahe tuhande kahekümnenda äh, aasta horisondi operatiivprogrammide vahel. ning mis puudutab nüüd erinevaid kompleksseid riigiabi reeglite rühmitusi, siis see tekitab õiguslikku ebakindlust ning teiseks äh, need lihtsustatud kulumeetodid, mida mainis juba minu Kreeka kolleeg. teine probleem äh, on äh, see, et ei, ei kattu finantseerimistühiku ja abi tõhususe intensiivsuse vahel. seda mainiti ka minu Kreeka kolleegi poolt, seda ma ei, seega ei korda olen juba rääkinud äh, lõhest konkurentsi ja ühtsuspoliitika, äh, konkurentsipoliitika ja ühtsuspoliitika vahel ja ma tahaksin näidata, mis tagajärjed võivad sellel olla Poola puhul. näiteks küsimus on esile kerkinud kahes valdkonnas, räägin selle äh, hiljutisemast, kui üks konkreetne tegevus, mida Euroopa Komisjon toetas regionaalarengu peadirektoraadis seda ei oleks saanud äh, ka rakendada seoses sellega, et see ei olnud kooskõlas riigiabi äh, äh, reeglitega. selliseid projekte, sellistest projektidest tuleb teavitada komisjoni, sellega me praegu ka tegeleme, see puudutab näiteks energiatõhusust ning piirkondliku soojustamise ja jahustamissüsteemi ning kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, finantsperiood, äh, kus äh, uued muudetud reeglid jõustusid ning see tähendas seda, et regionaalne energiasektori toetus oli välja jäetud, see tähendab seda, et see oli keset rakendusperioodi. ning see tõi kaasa olukorra, kus Eh, projektide finantseerimine finantsperspektiivi alguses ja need, mis rakendusid eelnevate riigiabi reeglite vältel ning analoogsed projektid lõppfaasis eh, leidsid erinevat käsitlust. ja eh, seda ka on abikõlbulikkuse ja intensiivsuse vahel. see põhjustas mm, hilinemisi rakendusfaasis, mis äh, võisid kesta siis äh, kuid või aastaid isegi kauem. nagu ma mainisin, me ei äh, kahtle individuaalsete menetluste vajalikkuses ega nende läbiviimise legaalsuses, kõik see on vajalik, võttes arvesse äh, et suur osa vastutusest kantakse üle liikmesriigile, näiteks eh, seoses eh, maksude ühistusmäärusega, kuid eh, tihtipeale teavitusformular nõuab mõlema peadirektoraadi teavitamist. ning kokkuvõtteks nüüd kõigi nende probleemide kohta Äh, tundub, et äh, harmoneerimine ja parem koordineerimine aitaks olukorda parandada, seda ma kordan ka küsimuses ei ole reeglite äh, lihtsustamine eesmärk peaks olema reeglite ülevaatamine ja standardiseerimine. nii et Eh, mõningad eh, märkused veel eh, Poola näide põhjal väga lühidalt. kõigepealt sooviksin rõhutada seda, et tuleb harmoneerida, koordineerida teavitusprotsesse riigiabi reeglite kasutamise kohta, samuti on olu-, oluline äh, esialgset kontrolli riigiabide kohta rakendada programmeerimisprotsessi vältel. samuti tuleb harmoneerida reegleid ESIF-i projektide osas, vastastikune tunnistamine hindamisprotsesside osas ja tulemuste osas oleks vajalik samuti ka ülevaatus ning ühtlustamine oleks samuti olulised. mõningad nendest märkustest eh, on eh, juba rakendust eh, leidnud Euroopa Komisjoni poolt ja leian, et see on näide sellest, et need on head mõtted. suur aitäh suurepärase sõnavõtu eest ja ohtrate näidete eest. Te ütlesite alguses, et räägite väga lühidalt, aga rääkisite palju pikemalt kui teised kolleegid, aga pole viga, aega meil praegu on. nii et äh, palju oli siin samuti näiteid raskuste kohta, nii et võib-olla anname nüüd sõna komisjoni esindajale, et ta mõningatele neile küsimustele vastas, mis äh, siin äh, olid detailsed ja väga keerulised ja võib-olla oskate neile kohta midagi öelda lihtsustamise ja selgitamise protsesside kohta. Well, thank you uh, very much and thank you to the colleagues uh, from the members. aitäh, aitäh kolleegidele liikmesriikidest, uh, kes siin väga üksikasjalikke uh, esitlusi tegid. mul ei ole muidugi võimalik kommenteerida kõiki üksikasju, mida siin välja toodi. aga mõistlik oleks, nagu kolleegid juba siin väga õigesti ütlesid, teatud asjad äh, kuuluvad ka minevikku ja praegu neid enam ei kasutata ja teatud küsimustega tegeletakse just uue programmiperioodi väljatöötamisel. teine punkt, äh, väga kõige aluseks olev poliitika, nimelt need ka, kaks poliitikat, nende eesmärgid on erinevad ja nad ei puutu väga palju kokku, tõesti, Poolas on see võib-olla natuke rohkem kui mujal keskmiselt, aga kolleeg Baden-Württembergist näitas, et äh, kattumus on neli protsenti, seal Poolas kakskümmend protsenti ja üleüldiselt kuskil kümme protsenti. nii et kõige madalamal tasemel tuleks küsida, et kas te tõesti soovite neid äh, rangemaid reegleid hakata kasutama kõikidele kulutustele tõuke investeerimisfondidest, sest konkurentsivõime vaatevinklist tuleb olla ettevaatlik, sealsed on reeglid rangemad ja kas tõesti on hea mõte, et meil oleks üh-, ühed reeglid kõikide kulutuste jaoks äh, tõuke investeerimisfondidest? ja et tuleks kogu aeg aru anda, isegi siis, kui äh, ei ole mitte mingit ohtu konkurentsivõimele siseturul. see on küll väga selline öö, äh, põhimõtteline punkt ja sellepärast ma arvangi, et seda tuleb äh, välja tuua, sest siiamaani oleme me öelnud, et meil on kaks erinevat reeglistikku. nüüd ühised definitsioonid, nende kasutamine ja proportsionaalsuse nõuded ning seega siis ka ühtlustamise tagamine. minu arvates me viimastel aastatel oleme suure edusamme teinud, kui viisime sisse lihtsustamise, näiteks lihtsustatud kuluvõimalus, võib-olla seda võiks isegi laiendada ja see on ilmselgelt juba väga oluline samm olnud olukorra parandamiseks aga tahaksin öelda ka seda, et on äh, institutsioone, neid on küll vähe, aga siiski on, kust tuleb neid teateid. ma ei tea täpseid numbreid, aga mind üllataks, kui meil oleks rohkem kui viis kui, või kümme teavitust äh, konkurentsivõime peadirektoraadile äh, ma võin isegi pea tulle panna, ma arvan, et Äh, tõuke investeerimisfondide projektide teavitusi tuleb võib-olla üks, kaks, viiekümne aasta jooksul. ja paari juhtumi puhul oleme me tõesti näinud probleeme konkurentsivõimega. näiteks äh, tööstus, äh, tööstuses kasutatava tehnika kaasajastamine me tavaliselt ei äh, luba kasutada riigiabi selleks, et kohustuslikke standardeid saavutada. seda sellepärast, et kõik ettevõtted peavad ise äh, tehnika uuendamise eest ähm, maksma ja kui me lubame nüüd kellelgi äh, siin toetusi saada, siis see on konkurentsi moonutamine. nii et need paar juhtumit, mis meil on olnud äh, Nende läbivaatamine võtab, võtab kaua aega, sellepärast et tegemist on väga põhimõtteliste äh, probleemidega, siis näiteks kiirteed, äh, äh, millele kehtivad kontsessioonilepingud, tavaliselt me ei tegele sellega, sest see ei lähe riigiabi alla. aga kui on äh, kontsessioonileping ja on kõigest paar rühma kogu liidus ja võib tekkida ülekompenseerimise oht. ja meid on teavitatud ja me ei räägi siin viiest miljonist või kümnest miljonist, me räägime siin kümnetest, mit-, kui isegi mitte sadadest miljonitest eurodest ja äh, see muidugi väga tugevalt mõjutab konkurentsitingimusi see mõjutab väga palju ka riigi rahastamist, äh, riigi rahastusosalust, kui liikmesriik otsustab siis kompenseerida neid ettevõtteid. ja nende konkurendid jälgivad väga täpselt olukorda ning kui neil tekib tunne, et äh, konkurendid saavad riigi abi, siis nad muidugi paluvad meil olukorda uurida. nii et vahel võtab uurimine kauem aega, aga sellel on põhjus. ja siit nüüd minu viimane punkt et eh, iga liikmesriik, nagu ma üritasin selgitada, igal liikmesriigil on selline keskus, koordineerimiskeskus, kuhu, kellel on eh, kontaktid meiega, kes on meiega pidevalt ühenduses ja teatud küsimused, mis siin tõstatati, nendega võiks pöörduda kontaktkeskuste poole kõigepealt. nagu näiteks lisaks äh, kohaliku tasandi investeerimine, investeeringute piiramine, äh, nüüd avaliku erasektori kulud äh, innovatsioonitaristusse investeerimisel, aga ma tahaksin tõesti pöörduda kolleegide poole, kes siin tõesti üksikasjalikke ettekandeid tegid, et tulge tõesti kohtuge meiega ja ma olen veendunud, et ka eelarve ja regionaalarengu peadirektoraat on veendunud, et me tõesti võime põhjalikult tegeleme, võime tegeleda nende küsimustega ja me oleme alati valmis õppida, ma ei taha, et arvaks, et ma oleksin kaitsepositsioonil või me ei tahaks nendest küsimustest midagi teada. me tõesti tahame paremini aru saada öö, tõesti, sellepärast tegin ka praegu siin pigem äh, üldiseid märkusi poliitika kohta. kas teil on lühike märkus? Just to, to flag as a lihtsalt sain välja tuua selle, et üha rohkem kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi ja tõesti viimase finantsmääruse puhul oleme sellega teinud väga suuri edusamme. ja ka see uus ettepanek, mille komisjon tegi mai lõpus, juuni alguses, mängib siin väga tähtsat rolli. ja teine punkt et äh, auditi ja hinnangu kokkuviimine, me lähtume audititest, kasutame neid uuesti, kui nad on olemas, need on mõtted, mida me oleme hakanud rakendama nüüd ka selle uue alusakti puhul. aitäh nende vastuste eest ja aitäh selle üleskutse eest, ma olen veendunud, et need kolm kolleegi on valmis teiega siis ühendusse astuma ja nüüd anname siis sõna raportöörile. kõigepealt äh, soovin ma teid tänada jagatud informatsiooni eest. kuigi praegusel hetkel tundub, et äh, tegemist on kahe väga erineva seisukohaga, nad teineteist täiendavad, sest suur osa sellest, mida te mainisite, on äh, seotud sellega, mis tuleb pärast, ka äh, muuhulgas seoses kontrollikoja aruannetega ja ka tööga, mida äh, teevad kolleegid äh, erinevates peadirektoraatides. seega meid huvitab eelkõige komisjoniga dialoogi jätkamine, seda nii konkurentsi kui eelarve peadirektoraatides üritame parandada äh, Äh, probleeme, et äh, eelarvet rakendataks äh, võimalikult hästi kogu Euroopas, kuigi see muutub aina keerulisemaks osati ka sellepärast, et poliitika ja poliitika valdkondade kontroll seda nõuavad ning see, mis puudutab nüüd toetuste kasutamist ja rakendamist, selle juures tekitab meile muret see, et äh, nägemus Euroopa lisandväärtuste äh, nii otsetoetuste kui ka äh, muude toetuste riigiabide juures, et need jätaks positiivse mulje kodanikele, kohalikele omavalitsustele seda lähenemist üritame välja arendada ka siinpool iga kord, kui välja töötame finantsinstrumente või kui töötame välja Euroopa eelarvet või siis eelarve kinnitust. seega äh, tahab, võib öelda, et meid paneb muretsema see, et äkki jääb aina rohkem mulje, et Euroopa eelarve on niivõrd keeruline, et äh, et lisandväärtus on nii keeruline, et äh, jõuab kätte hetk, kus üritatakse välja töötada uusi alternatiive, mille osas äh, ei ole täiendavust võimalik äh, luua. nii et see siis kommentaariks. arutame seda komisjoni esindajatega kes eh, esitasid juba mitmesuguseid meetmeid, mille me kindlasti tähelepanelikult läbi vaatame, et mõelda välja, kuidas oleks eh, võimalik eh, neid kõige paremini ära kasutada. Need eesmärgid on erinevad, seega oleks hea, kuidas mõtleksime välja selle, kuidas need kaks erinevat eesmärki leiavad erineva väljenduse, mis ei oleks sealjuures vastuolus teineteisega. ning äh, seega jätkame arutelu komisjoniga, et äh, komisjoni murestele üritada aidata lahendusi leida, sest teie mured on ka meie mured um,. At, at this stage. tahtsin veel öelda, et ma ei ole proua Kressle, võib-olla olete juba märganud, ta ei saanud täna siia tulla, sellepärast ma juhatan seda kuulamist, aga ma pean kell viis minema hääletusele, nii et pean siit nüüd ära minema ja sellepärast annangi juhtimise üle proua Jala Senderile. Te olete nüüd nii raportöör kui ka selle kuulamise juht, nõus? vabandust, aga ma tõesti pean ära lippama. Thanks uh,, Derek. Yes, I, jah yeah thanks. Then now we uh.... jah, aitäh. räägin siiski hispaania keelt. Lähme nüüd edasi. kui uusi taotlus, sõnataotlusi pole, lähme nüüd järgmise paneeli juurde, mis on seotud siis sellega, kuidas eh, parandada teavitust protsessi ja süvendada riigiabi Euroopa finantseerimise eh, kasutamist eh, ja selle teemalise ettekande esitab Nils-Erik Prokop Euroopa Kontrollikojast, palun, teil on sõna. Uh aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud komisjoni liikmed, aitäh, et kutsusite mind siia sellele riigiabi käsitlevale avalikule kuulamisele ja teiseks tahaks öelda, et et me, teile kindlasti meeldib, et meil on üks analüüs, mis tegeleb otseselt riigi abiga ja mina siis tuginengi sellele eriraportile, mille koostasime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kus äh, me järeldasime, et vaja on rohkem tähelepanu pöörata riigiabi reeglite täitmisele ja toetan siis ka äh, raportitele aastast kaks tuhat viisteist ja kuusteist ja eriraportis me siis äh, analüüsisime kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toi-, riigiabi juhtumeid, äh, leidsime viiskümmend juhtumit, kus äh, kooskõla ei olnud tagatud, kuueteistkümnel juhul oli finantsmõju ja äh, hinnanguline veamäär oli kolmteist pool keskmiselt aastaselt ja öö, need äh, olid seotud äh, Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondiga. märkate, äh, et tihti on tegemist vähese abi reegliga ja seetõttu ei ole seal nii palju äh, riigiabi äh, reeglite mittejärgimist, et me jagasime need juhtumid nelja kategooriasse, kõige huvipakuvamad olid äh, juhtumid, kus abi osakaal oli liiga suur, kümnel juhul oli tegemist finantsmõjuga ja ühel juhul no, mm, ei, ei olnud ja pärast seda, kui me olime neid äh, mit-, riigiabi reeglite mittejärgimist äh, analüüsinud, vaatasime, mida te, olid teinud komisjon ja liikmesriigid äh, ja komisjon nii Regio kui äh, Empl peadirektoraat olid äh, tuvastanud palju problemaatilisi abiskeeme ja liikmesriigid, komisjon siis tegeles erinevate äh, Äh, riigiabist e-, e-, reeglite eiramisega ja olid äh, erinevad äh, vea mm, põhjused, erinevad veatüübid ja siis DG Regio kohaldas ka finantskorrektuure, aga ei DG Komp ei olnud äh, eriti, äh, eriti suurel määral raha tagasi nõudnud, kui tegemist oli probleeme riigiabi äh, reeglite rikkumisega ja areng võrreldes eelneva perioodiga oli pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat positiivsem, aga oli terve rida probleeme siiski ja üks oluline probleem oli Oh, eh, grupierandi eh, määrusega, nagu millest olid siin paljud eh, kõnelejad juba ka rääkinud. et meetmed mm, mis Äh, puudutasid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta grupierandi määrust, et äh, neid oli rohkem. Mm, seitsmekümne neljal juhul oli sellega tegemist. ja oluline oli ka äh, mahu suurenemine, nagu juba öeldud, aga ka stimuleeriva mõju arvesse võtmine ja meie leidsime, et see on väga oluline ka sellest aspektist, et kuidas tuvastada riigiabi reeglite mitte järgimist. ja eriraport äh, siis äh, puudutas aastat kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist aga me oleme siis äh, oma kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta aastaraportitest ka äh, tulemused välja võtnud ja me oleme näinud, et on endiselt probleeme riigiabi reeglite mittejärgimisega, aga oluline on see, et me leiame vähem juhtumeid, kus tegemist on finantsmõjuga. Äh, ja, ja põhjus, miks see nii on on just nimelt seos kahe tuhande neljateistkümnenda aasta grupierandi määrusega ja selle määruse tagasiulatuva mõjuga juhtumisega, et äh, kaks, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli seitse juhtumit, kolm juhtumit finantsmõjuga ja kahe tuhande kuueteistkümnendal äh, aastal oli üksteist juhtumit, aga mitte ühelgi neist ei olnud finantsmõju. ja eriraportis me üritasime tuvastada ka äh, häid praktikaid ähm, ja üks ähm, hea näide oli Taanist, et on riigis toimuv sõelumine, ähm, mis hõlmab kõiki seaduslikke ettepanekuid ja teine hea äh, tava oli Portugalist ja see puudutas vähese tähtsusega abi äh, piirmäära ja Portugal kasutas äh, keskregistrit vähese tähtsusega abi jaoks ja äh, liikmesriigi auditeerimisasutuste puhul me leidsime, et kõik auditeerimisasutused praktiliselt leidsid probleeme ja kohati oli tegemist üsna vägagi keerukate äh, juhtumitega. ja nad äh, Ehm, auditeerimisasutused arvasid, et neil oleks kasu täiendavast koolitusest ja praktilisest juhendmaterjalist. Ehm, ja et saaks kasutada ära seda oskusteavet, mis on olemas eh, riigi, ehm, riiklikul tasandil ja et on eh, nüüd eh, loodud ka juhendmaterjal seda on ka uuendatud korduvalt, nagu me oleme kuulnud ja kõige uuem see äh,, uuem suunis puudutabki aastaid kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks ja äh, meie oma eriraportis tõime ka välja, et komisjon peaks re- äh,, äh e-, e-, reeglite rikkumisi äh, registreerima eiramisjuhtude haldamise süsteemis ja MAPARis äh, ja liikmesriigi tasandil peaks äh, komisjon tagama selle, et et auditeerimisasutuste kontrollid on asjakohased, peaks liikmesriike ka julgustama looma vähese abi, vähe, vähese tähtsusega abiregi-, registreid. ja sellega ma sooviksigi praegu lõpetada ja tänan teid tähelepanu eest. suur aitäh teile. see oli väike meenutus sellest, millest arutelus juba enne räägitud oli. suur aitäh, et te võtsite kokku selle, mida Kontrollikoda eh, juba eh, teinud on enne komisjoni poolseid esmaseid eh, uusi ettepanekuid ja soovitusi. loodetavasti need on kooskõlas teie soovitustega ning nüüd ma annaksin sõna Loik Magnerile, kes on siis Euroopa kohtust, et ta räägiks meile menetlustest, mis on seotud nii Euroopa finantsabi kui ka riigiabidega. ja kui mulle öeldi, et proua Fernandes just palus sõna ma tahtsin rääkida äh, trollikoja kokkuvõtete osas. Äh, tahtsin öelda, et äh, Regio peadirektoraadi soovitused on juba ammu sisaldanud aspekte, mis puudutavad koolitus- ja teavitustööd ning samuti ka vigade tuvastamisel osas eh, ning sellest ajast peale on meil ka statistika eh, vigade tüübide kohta ning lõpetuseks eh, me esitame ka detailset auditi küsimuste nimekirja, mida on võimalik kasutada kõigil osapooltel. suur aitäh teile! ma olen täiesti kindel, et et äh, asjad paranevad äh, ka ja seda ka juba ette nähtud äh, aja vältel. kas keegi soovib veel sõna saada? kui ei, siis ma annan viimasele sõnavõtjale sõna, härra Loik Wagnerile, kes esindab siis siin Euroopa kohust, kes räägib menetluslikust küljest kui äh, juba käsil on äh, siis protsess Euroopa kohtus. härra Wagner, teil on nüüd sõna, suur aitäh teile, äh, proua raportöör, saadikud, suur aitäh kutse eest kuulamisele, mis on seotud sellega, et kas Euroopa äh, Ehm, eh, toetused eh, ning riigi abi on eh, kooskõlas, siin on mitmesuguseid majanduslikke, finantspoliitilisi ja õiguslikke aspekte, mis puudutab nüüd kohtukontrolli, siis statistika näitab, et selles osas on tekkinud Euroopa Kohtus mitmesuguseid vaidlusi, eriti pärast kahe tuhande kümnendat aastat, sest sellest perioodist praeguseni on rohkem kohtuotsuseid eh, langetatud kui perioodil viiskümmend neli kuni kaks tuhat üheksa. mis puudutab eh, struktuurifonde, välja arvatud põllumajandustoetuseid, siis statistikat on vähem ning kui üritame täpsemad olla seoses eh, praeguse temaatikaga ja keskendume mitte ainult riigiabisid, vaid ka struktuurifonde, siis, siis on et arvu veelgi väiksem küsimused äh, äh, on veel eriti äh, erilised neil puhkudel, kui abide osutamine on osutatud, on, selle kohta on otsustatud, et need on abikõlbmatud ning praegusel hetkel on erandiks jäetud ainult hüpoteetilise osaluse valdkonnas ning Eh, praegusel hetkel Euroopa Kohus eh, on eh, tihti väga harva ei, peab otsustama ühtsuspoliitika riigiabide osa, osas ning nagu tihtipeale kohtus kohus otsustas kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kaheksateist Euroopa Dynamicsi, Dynamicsi küsimuses, Dynamicsi küsimuses, et Eh, eh, praegusel hetkel eh, vastavalt artiklile sada seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust ning üht, ühtse põllumajanduspoliitika põhimõtteid järgides ning samuti ka ühtsus ja sotsiaal, sotsiaal, ühtsusfondide kasutamise osas, siis see, mis puudutab selleks, et säilitada õigusliku kontrolli ning institutsioonide pä-, äh, pädevust me äh, kasutame äh, erinevaid kontrolli valdkondi selleks, et mitte segaseks asja ajada, räägin väga detailselt kõigepealt, mis puudutab riigiabi, siis selle kvalifitseerimine vastavalt artiklile sada seitse Eh, siis kohus leiab, et eh, on eh, vaja läbi viia täielik kontroll, mis puudutab meetme, abimeetme kooskõlastatavust või siis mitte, siis oleme aastast kaheksakümmend kogu aeg öelnud, et see on ainult Euroopa Komisjoni pädevuses nagu seda on ka öeldud kahekümne seitsmendast veebruarist kaks tuhat neliteist. nimelt Euroopa Kohus kuulutas, et ta ei ole pädev selle küsimuse lahendamiseks, mis puudutas riigiabisid, mis puudutab artiklit sada seitse lõige kolm, siis mis puudutab Euroopa toimimise lepingut, siis Äh, sellisel juhul on tegemist piiravate kontrollidega ja mis nüüd on seotud Euroopa Liidu finantseerimist, äh, Euroopa poliitikate elluviimist, nagu näiteks majandus- ja sotsiaalpoliitika, äh, siis selles osas langetati otsus kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta märtsis, mis puudutas vaidlust Poola ja Euroopa Komisjoni vahel ning ning mingem nüüd vastavalt artikli saja seitse Euroopa Liidu toimimise kohta siis eh, eh, ühes vanas eh, vanas kohtulahendis aastast kaks tuhat kaks, mis puudutas veiseliha, siis võttes arvesse Euroopa õigust, mis puudutas siis külmutatud veiseliha sissetoomist Saksa Föderaalvabariiki. kohus otsustas, et meetmed liikmesriigi tasandil, mis on seotud tariifide kasutusele võtmises, ei olnud riigi abi ning vastavalt Euroopa kohtumisele, vastavalt, vastavalt kohtule eh, siis, siis ei olnud kasutatud riigi ressursse ega riigi Euroopa Liidu ressursse, sest tariifid ei ole osa viimastest, mis eh, puudutab nüüd edasist aastat äh, kaks tuhat kolmteist, siis Euroopa Kohus äh, äh, teatas, et, et erisus, mis puudutas liikmesriike või liikmesriigi sursse, on mõeldud ainult neile, mis on otseselt jagatud liikmesriigi poolt vastuolus sellele, mis on seotud Eh, riigi asutuste poolt. hiljuti vastavalt eh, kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande seitsmenda aasta novembris langutatud otsusele eh, on vaja, on vaja arvesse võtta mitte ainult riikide poolt otseselt otsustatud abisid, vaid ka vahendajate osalusel otestatud abisid ning seda isegi siis, kui tegemist ei ole abidega, mis on otse tulnud riigieelarvest. samas e-, ei saa liialt piiravalt riigi vahendite põhimõtet tõlgendada. mis puudutab riigieelarvet, siis tahaksin rääkida kiiresti sidemetest riigiabi ja ÜPP vahel. vastavalt artiklile nelikümmend kaks Euroopa Liidu toimimise lepingus, mis äh, kirjeldab konkurentsireegleid, siis need on, on seotud põllumaja, põllumajandustoodetega eh, ainult sellisel kujul, nagu seda ette näevad komisjon ja nõukogu ning sätted, mis puudutavad riigiabisid vastavalt otsusele eh, kaks tuhat, eh, teine detsember kaks tuhat kümme on siin esmaseks näiteks. samuti praegused tavapäraste toodete kirjeldused on olemas selleaegses raamistikus täielikult olemas põllumajandusküsimustes. samuti eh, võeti arvesse selle me-, abimeetme positiivseid mõjusid piirkonnale, kus investeeringud olid toimunud. ning eh, kohus meenutas ka ÜPP ülemuslikkust konkurentsi äh, reeglite üle, mis, mille kohaselt riik, riikide poolt osutatav äh, abi äh, allub ÜPP äh, toetuspõhimõtetele. see puudutas ka tootmisabide suuniseid, mis puudutas eelkõige E, e, to-, nende toodete toetused, mis otse ei ole suunatud turule, seega äh, äh, räägiti äh, näiteks teatud toodete turule viimise kaasaaitamisel, kui need võivad kaasa tuua piirkonna arengul ning sissejuhatuses ütlesin, et praegusel hetkel on olemas kolm suunist, mis äh, selle teemaga põhjalikult tegelevad, millest esimene on seotud sidemetega, ühtsuspoliitika ja riigi abi küsimustega, teised on üsnagi tehnilised ja ma üritan neid äh, võimalikult lihtsustada eelkõige sellepärast, et nad on seotud eelneva määrusega, mis puudutas struktuurifonde äh, üheksakümne kuuendast aastast kahekümne kaheksas, eh, kaheksandast eh, novembrist kaks tuhat kaheksa hotell Tsipriani komisjoni vastu leidis komisjon, et eh, konkurentsi ja ühtsuspoliitika on kaks erinevat teineteisest sõltumatut poliitikavaldkonda. see tähendab siis seda, struktuurifondid on ühtsus- ja majandus- ja sotsiaalpoliitika põhiline instrument ning regionaalabi on seotud konkurentsipoliitikaga eh, ning on mõeldud selleks, et konkurentsimoonutusi ära hoida. kui eh, kui kohus otsustas, et mõlemad poliitikavaldkonnad on teineteist täiendavad regionaaltoetuste osas, on siiski otsustatud, et pole mingisugust tähtsuse järjekorda erinevate poliitikavaldkondade vahel eh, ning seega üks ei tohi teist ära hoida. samuti otsustati, et komisjon ei võtnud arvesse paindlik, piisavalt paindlikult riigiabide, riigiabi reegleid ning äh, kiiresti peab ütlema ka seda, et Euroopa Kohus juba täheldas sel ajal, et üheksa, üheksakümne kaheksanda aasta äh, määrus äh, on problemaatiline sidususe küsimustes ning praeguses Äh, äh, praegusel juhul, kui räägime nüüd üheksanda juuni otsusest kaks tuhat üksteist, äh, siis Venetsia Volvivere Euroopa Komisjoni vastu, siis võib öelda seda, et komisjon leidis, et selles punktis ei ole senised otsused kooskõlastamata jäänud nüüd otsus kahekümne neljandast äh, novembrist kaks tuhat viis Itaalia Euroopa Komisjoni vastu. ei, see on siiski kohtuotsus äh, ning äh, see küsimus puudutas üheksakümne üheksanda aasta otsust struktuurifondide kohta, mis oli seotud euroga riigiabidega. Riigi Eh, praegusel hetkel ei olnud, sel hetkel ei olnud olemas konkreetseid tõendeid, mis oleks näidanud, et, et küll kulutused oleks aidanud finantseerida eesmärke, mida äh, oleks katnud struktuurifondide toetused. Itaalia vabariik leidis, et ühtegi sätet ega üldmäärust ega, ega äh, ega jõustamismäärust ei näida, näidanud, et et äh, toetuse saajad äh, oleks äh, tegelenud konkurentsimoonutustega. ning selles küsimus rõhutas kohtus, kohus oma otsuses, et eesmärk on garanteerida head finantsjuhtimist ning kiiresti, isegi kui see kohtuotsus on väga pikk ja detailne, tuleb öelda, et eh, kohus leidis, et komisjon võib eh, leida põhjalikemaid tõendeid eh, näiteks pindalatoetuste osas. ning aega on mul juba väga väheks jäänud, seega ma ei ei räägi kahe tuhande seitsmenda aasta kahe tuhande kaheteistkümnenda detsembri otsusest eh, lihtsalt sellepärast, et eh, see asi eh, endiselt jätkub, sest põhimõtteliselt on sama temaatika, aga see lisapanust seal suurel määral ei ole ning määrust muudeti ning see puudutas siis see puudutas siis abi erinevaid äh, äh, sihtmärke kohus ei leidnud, et Itaalia kaebus oleks olnud põhjendatud, eelkõige seoses argumentidega, mille esitas komisjon äh, ning täheldati, et tegemist oli kahe erineva situatsiooniga, mis, mida tuleks erinevalt käidelda, eriti see puudutas riskikapitali ja vahendajaid ning ka siin tahaksin ma rõhutada, et ka Eh, see pole lõplikke tulemusi kaasa toonud, tahaksin rääkida veel ühest hiljutisest juhtumist, ma ei räägi sellest väga juriidiliselt, sest see on, räägin konkreetsetest punktidest ja faktidest, sest praegune eh, olukord oli äärmiselt huvitav. nimelt õiguslikus eh, valdkonnas esitati kohtule ainult üldmääruse ja erandi grupierandi määruse osas eh, ja eh, selles osas eh, ei ole samuti taotletud uute küsimuste arutamist, aitäh. see oli äärmiselt tehniline sõnavõtt, aga kuulsime vähemalt ühte aspekti kohtu seisukohtadest, kas keegi soovib midagi kommentaariks öelda vastuseks? Mhm. Sinon Bien. Est-ce que je peux voir si c'est... Si. Euh... kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänan teid eh, eh, teie sõnavõttude eest. vaatame need põhjalikult läbi. Eh, eriti võttes arvesse ning valmistamaks ette oma äh, peatset äh, arutelu uue Euroopa eelarve kohta. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleme teinud palju tööd mitmete aspektidega, mis on seotud äh, ning ning kõik see, mis puudutab määrust, mis üritab eh, uut rakendusvaldkonda paika panna, mis oleks eh, võrdne ja õiglane kõigi osapoolte jaoks. see kuulamine võttis eh, selle eesmärgi endale ühest küljest jõuda selleni, et me parandame eh, kõigi kasusaajate olukorda ja kohalike omavalitsuste olukorda. Mhm. Eh, samuti ka kohtupraktika osas eh, ja ka kontrollikoja aruannete osas kus väljendati suuremat muret ning samuti ka eh, kasu, toetuse saajate osas eh, ning täiendavuse osas, eh, mida väljendasid, mida on väljendatud erinevate abiversioonide võimaluste osas, ka siin oleks meil võimalik, peaks olema meil võimalik lahendada suuremaid probleeme Äh, eelkõige piisava eelarve väljatöötamisel. et me suudaks olla piisavalt ambitsioonikad, seega on see info meie jaoks väga huvitav, ootame koostööd komisjoniga ja muid uusi detaile komisjoni poolt, mis tuleks läbi vaadata, et mõelda, kuidas probleemid tuleks lahendada, see kõik annab meile laiema ülevaate äh, kuigi tegemist on äh, erinevate eesmärkidega, kuid äh, lõppeesmärk on siiski saavutada see, et äh, majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika Euroopa Liidust Euroopa lisandväärtusega eelarves ning reeglitega, mis peaks aitama parandada Euroopa ühiste ülesehitamist oleks võimalikult selged ja läbipaistvad, seega suur aitäh teile ning äh, oleme kõik arvesse võtnud, soodetavasti midagi välja ei jäänud ja meil on äh, muidugi olnud praegu võimalus äh, ka oma kahtlusi lahendada ja esitada häid küsimusi, õigeid küsimusi tulevikus uue eelarve kohta, et äh, kontroll ja rakendus oleks äh, sellised, äh, mida meie soovime saavutada praegusest komisjonist ning lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. Sí. Pues pasamos entonces al... Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on siis Kontrollikoja erialuanne number neliteist kaks tuhat kaheksateist, mis oli seotud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega ning Euroopa Liidu keemia, bioloogia, radioloogia ja tuumavaldkonna tippkeskustega kus äh, kontrollikoda ütleb, et on vaja rohkem edusamme äh, teha ning annan sõna kontrollikoja esindajale, palun. Thank you, chair, ladies and aitäh, esimees, daamid ja härrad, aitäh selle võimaluse eest teile esitleda kontrollikoja eriraportit, mis puudutab Euroopa Liidu keemia, bioloogia, radioloogia ja tuumavaldkonna tippkeskusi. Euroopa Liidu KBRT tippkeskuste algatus on põhiline süsteem, millega on võimalik keemia, bioloogia, radioloogia ja tuumavaldkonna ohtudega tegeleda ka nende riskidega, mis tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu. Need mõjutavad väga palju nii eh, keskkonda, majandust kui ka rahva tervist. TGTFCO tegeleb selle algatusega ja sada üheksa miljonit eurot oli ette nähtud selleks algatuseks eelmisel programmiperioodil ja sellel sada kolmkümmend miljonit selle algatuse põhiliseks eesmärgiks on tugevdada ähm, ähm, nende asutuste tööd, mis tegelevad KBRT ohtudega ja samamoodi parandada koostööd piirkondlike ja ri- ja riiklike asutuste vahel meil oli kaks eesmärki, kõigepealt me soovisime vaadata täpselt, mida on teinud komisjon ja välisteenistus selleks, et rakendada soovitusi, mida andsime viimases eriraportis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui see algatus loodi. teiseks soovisime hinnata, ka see algatus on aidanud äh, keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumavaldkonna ähm, riske väljaspoolt Euroopa Liitu vähendada. ja selle auditi käigus me kontrollisime, kas komisjon ja välisteenistus on vastu võtnud äh, riskihaldus äh, Äh, tegevuskava, kas on partnerriikides sarnane kava välja töötatud ja ka samamoodi on olemas ka kontrollisüsteem selleks, et kontrollida tippkeskuste töö tulemusi. meie oma auditis ütleme, et algatusega äh, on olnud äh, võimalik anda panus nimetatud ohtude vähendamises, kuid siiski on väga palju probleeme. Äh, kolm kuuest soovitusest on täielikult äh, rakendatud, soovitusest, mis olid meie eelmises raportis ja kaks soovitust on osaliselt rakendatud kuid soovitus keskenduda Euroopa Liidu rahastamises just nendele valdkondadele, mis on Euroopa Liidu julgeolekus kõige tähtsam, seda soovitust ei ole rakendatud peale selle me oleme öelnud, et siiamaani ei ole ka korralikku riskijuhtimistegevuskava välja töötatud. komisjon annab partnerriikidele meetmeid ja metodoloogiat selleks, et nad saaksid oma vajadusi ehm, hinnata ja samamoodi hindab ka riiklikke KBRT ohutegevuskavasid kuid väga tähtis on see, et kuidas identifitseerida ohtu ja need juhised ei ole piisavad ja komisjon ei saa piisavalt kiiresti pöörduda kõikide partnerriikide poole, eh, kui nad soovivad abi. ja selle algatusega on eh, siin räägitud just ohutuskultuuri loomisest ja sellest, kui tähtis on teha koostööd partnerriikidega. ja projektidega on saavutatud eesmärk eh, ja sidusrühmad on toonud välja toonud just selle piirkondliku võimekuse tõstmise tähtsuse, kuid piirkondlik koostöö ei ole äh, täiuslik. Euroopa Liidu delegatsiooni kaasatust on parandatud, kuid nad ei ole piisavalt teinud reklaami sellele algatusele ja äh, poliitilist tahet parandanud äh,. samamoodi komisjoni peadirektorite koostöö doonor äh, kogukonnaga ei ole olnud piisavad ja samamoodi ei ole piisavalt läbi viidud hinnangut, äh, eesmärkide läbiviimise hinnangut ja sellepärast on väga raske algatust äh, hinnata, nii et mida me oleme siin välja pakkunud? selleks, et Äh, algatust tugevdada, teeme me ettepaneku, et välisteenistuse komisjon peaksid paika panema prioriteedid, äh, lähtudes äh, süstemaatilisest riski hindamisest, piirkondlikku mõõdet parandama, Euroopa Liidu delegatsioonide rolli suurendama samamoodi leidma sünergiavõimalusi ja seda ka rahastamises, samamoodi ka tegevuse järelevalvet parandama ja äh, seda tegema siis parema hindamise ja järelevalve kaudu ning samamoodi tuleb üle vaadata veebiportaal selleks, et oleks võimalik saada lihtsamalt informatsiooni selle algatuse kohta. komisjon ja ka äh, välisteenistus olid nõus nende soovitustega ja tahan neid ka tänada konstruktiivse koostöö eest kogu selle auditi läbiviimise ajal. aitäh! aitäh, proua Jakobsen! oma fraktsiooni nimel pean vabandama eh, härra Baltšitise nimel, ta kahjuks ei saanud kohale tulla ning eh, tahaks edastada lihtsalt tema arvamuse, mille ta mulle edastas. kõigepealt leiab, et äh, kontrollikoja aruanne on väga põhjalik ja ülevaatlik, mis äh, annab meile väga põhjaliku ülevaate keskuste tegevusest ja sellega seotud riskidest äh, eelkõige eh, keskendub ta kontrollikoja poolt eh, välja toodule ja soovitustele ning lisaks veel kaks kommentaari. esimene neist eh, on seotud algatuse regionaalse dimensiooniga ja vajadust ähm, suure, tõhustada regionaalset koostööd, et ühistest väljakutsetest laht-, äh, üle saada ning keskenduda ka äh, tõhusamale tegevusele. teiseks, äh, tuleb tugevdada ka Euroopa algatust suurema sidususe läbi et äh, tekiks tugevam side Euroopa Liidu prioriteetide ja liikmesriikide, assotsieeritud äh, liikide, riikides rakendatava poliitika vahel ning ollakse nõus ka sellega, et äh, algatus ja tippkeskused ning äh, erinevate riskide maandamises äh, peaksid olema äh, ka osa meie poliitilisest julgeolekudialoogist. ja tuleks ka parandada sisulist külge ning sooviksin eelkõige viidata sellele, et äh, komisjonipoolsed põhjendused ja selgitused, mis on seotud samuti ka üldisem, üldisemad kaalutlused, siis äh, ma mõistan et komisjon on oma ülevaatlikku tegevust laiendanud ning meil on vaja eelkõige niivõrd ülevalt alla poliitikut, kuivõrd oleks vaja, et äh, liikmesriigid, regioonid, Aafrika riigid ka võtaks selle äh, algatuse üle ning teeks tööd aina suuremate riskidega, mis on äh, eriti olulised teatud piirkondades ja valdkondades. kuna mina tegelen ka Põhja-Aafrika riikidega, on äh, peab ütlema, et äh, on ka tekkinud äh, probleeme teatud riikide valitsustega äh, ning tahtsin lõpuks küsida ka seda, kas Teieni on jõudnud informatsioon selle kohta, et kahe tuhande viieteistkümnendast seitsmeteistkümnenda aastani Eh, personal, kes eh, selle temaatikaga tegeleb, on vähenenud viiekümne protsendi võrra. minu meelest tundub see täiesti uskumatu olevat, et sellise eh, temaatikaga tegelevad töötajad nii palju vähemaks on jäänud. kas olete arvesse võtnud ka seda aspekti, enne kui oma soovitused välja töötate? et äh, võiksime selle lisada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele kinnituse andmisega, et tulevikus võetakse neid punkte arvesse Euroopa Liidu edasises koostöös eelpool mainitud riikidega. Sí, perdone, perdone, siia Jakobsen. Sí, eh... ja veel kui te nõus olete, ma annan sõna kõigepealt komisjoni esindajale Edi Maierile. palun. kes on eh, EFCO eh, peadirektoraadi osakonna juhataja tuumajulgeoleku küsimustes. Thank you, chair uh,. Thank you very much. aitäh, aitäh mind siia kutsumast aitäh selle suurepärase koostöö eest, mis meil oli kogu selle auditi koostamise ajal Euroopa Kontrollikojaga, töö oli tõesti suurepärane ja sellest oli abi, sest te kujutate ette, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal alustasime tõesti nullist selle algatusega, meil oli ähmane mõte, mida soovime ellu viia ja nüüd on meil edukas projekt äh, kaheksast piirkonnast kuuskümmend riiki kaasatud, Pakistan, Afganistan liitusid hiljuti, riigid, kus julgeolekualane olukord on väga raske ja nad olid valmis meiega koos rääkima siis julgeolekuküsimustest sealses piirkonnas ja juba sellepärast peaks Euroopa Liit olema selle üle uhke, sest mitte keegi pole midagi sellist saavutanud, nii et aitäh Kontrollikojale abi eest. jah teie viimased märkused. meil oli probleeme personali kärpimisega, see on põhimõtteliselt just ühisuurimiskeskust äh, puudutanud, äh, kes vastutavad just äh, hinnangute andmisele, hinnangute andmise eest tegevuskavadele erinevates riikides ja nemad on need, kes peaksid äh, abistama siis riike nende tegevuskavade väljatöötamisel ja nüüd on meil tõesti vaja kuidagi julgeoleku küsimustes äh, äh, edasi liikuda. tippkeskuste küsimus on väga kompleksne küsimus, meil on olnud suured eesmärgid kohe algusest peale, kõigepealt oleme siin rääkinud õnnetustest, terrorirünnakutest, kuritegudest äh,, kasvamisime siin keemia, bioloogia, radioloogia ja tuumavaldkond, aga võiksime ka kübervaldkonna ja ka lõhkeained lisada. ja valdkond on tõesti väga lai, aga see väga täpselt näitab ka seda, mis on need küsimused, mis kõige suuremaid riske igapäevaselt tekitavad jah, kontrollikojas on nüüd räägitud sellest, kuidas hinnata, iseloomustada neid riske, millega me tegeleme kõigepealt partnerriigid peavad paika panema need valdkonnad, mille osas nad tahavad tööd teha, sellepärast on ka meie tippkeskuste töö olnud nii edukas, ma ei suru neile mitte midagi peale. riigid ise otsustavad riiklikul tasandil ja piirkondlikul tasandil selle üle, mis osas nad tahavad teha koostööd jah, see muidugi ei ole alati kooskõlas selle esimese prioriteediga, mis meil on Euroopa Liidus paika pandud. nagu siseküsimuste peadirektorat väga hästi ütles, Euroopa Liidu huvis on kaasata võimalikult palju erinevaid piirkondi, Kaukasuse piirkond, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika, Saheli piirkond, seal, kus just on väga palju kuritegelikke ja terrorivõrgustikke. veel ühed riskid, mida tihti kipume unustama. nimelt äh, äh, linnugripp äh,, Kagu-Aasias päritolu linnugripp, äh, väga palju kodulinde oli vaja tappa ja meie leiame, et me ei peaks siin riskide puhul rääkima mitte ainult inimestest, vaid ka majanduslikest faktoritest ja äh, Kagu-Aasia on ka ajalooliselt palju rohkem rääkinud just eh, bioloogilise, bioloogiliste ohtudega, vähem keemia küsimustega. ja samal ajal näiteks Saheli piirkonnas tegeletakse rohkem keemiliste ohtudega ja saame ka aru, miks, eriti mõeldes selle peale, mis viimasel ajal Süürias on toimunud me üritame erinevaid riike, kellel on abi vaja ja tegevuskavasid vaja, äh, siis viia nii kaugele, et nad ise oma ohtusid äh, hindaksid, oleme teinud nüüd koostööd äh, kontrollikojaga ja nägime, et meil on nüüd meede, kuidas aidata liikmesriikidel ja ka partnerriikidel paika panna oma prioriteete süstemaatilisemalt ja see on nüüd vastus ka teie küsimusele, sest hiljem on ka palju lihtsam nüüd hinnata oma tegevuse mõju ja seda, kuidas meie töö on organiseeritud. õpime pidevalt koha peal. tegemist on keerulise küsimusega, aga me liigume edasi. eelmisel nädalal oli meil üritus, kus sada kuuskümmend partnerit olid kutsutud äh, Brüsselisse kuuekümnest äh, riigist siis äh, ka sellistest, mis soovivad ühineda selle algatusega, me väga palju reklaami ei tee, sest meil on piiratud ressursid, mitte ainult personali pole vähe, vaid ka muid vahendeid ja siiamaani me ei ole näiteks Ladina-Ameerikas tippkeskusi tavanud, terve üks mander, mis ei ole kaasatud. aga Euroopa Liidu jaoks tuleb riske ka sealtpoolt ja siis samamoodi ka Lõuna-Aafrika, mis on meie radarilt täiesti välja jäänud. ja samamoodi ka Vaikse ookeani piirkond. nii et äh, me ei taha lihtsalt laienemise pärast laieneda, aga meil on teatud riigid, mida me sooviksime kaasata, nagu näiteks Egiptus, mis siiamaani on keeldunud koostöös tegemast Kasahstan. nii et äh, on tõesti käputäis riike, mis meie julgeoleku jaoks on väga tähtsad ja mida me sooviksime kaasata, kuid siiamaani me pole olnud edukad. põhiliselt piirkondlikel põhjustel, Lähis-Ida näiteks teine punkt, väga hea märkus ka kontrollikojalt. osa projektidest, mida me rakendame, mis peaksid olema piirkondlikud, näevad välja rahvusvahelised ja jätavad mulje et me tegime ka riik, tegeleme ka riiklike huvidega, aga jah, me peame ka seda tegema, sest me alustame tõesti väga madalalt tasemelt ja me ei saa piirkondlikku koostööd kõrvale jätta ja vältida seda, et projektid liiga rahvusvaheliseks äh, muutuksid, alustasime uue algatusega eelmisel aastal, kus näiteks tsiviilkaitse ja julgeoleku valdkond jääb Euroopa Liidu koolituskeskuste tasemele selleks, et ei oleks äh, vaja seal piirkondlike projektide töötajaid koolitada, nii et meil on siis nüüd kaks erinevat meedet, teeme koostööd ka NATO keskustega selleks, et siin äh, äh, politseid ja muid tsiviilkaitseorganeid koolitada, piirivalve samamoodi ehk siis kõik äh, erinevad ametivõimud, mis tegelevad julgeoleku tagamisega. on siis kaasatud äh, koolituse ja seda selleks, et me saaksime keskenduda tõesti piirkondlikele projektidele, see on väga hea märkus Kontrollikojalt, äh, aga probleemiks on ka see, et teatud partnerriigid on väga vaesed. aitäh ka välisteenistuse peasekretärile, kes on väga palju motiveerinud delegatsioonide juhte selleks, et julgeolekualane dialoog oleks äh, nähtavamal. mitte ainult võõrustavas riigis, vaid ka Euroopa Liidu saatkondades, äh, erinevates piirkondades ja riikides, selleks, et Euroopa Liidu liikmesriigid siis teaksid, mida komisjon teeb. sest meie kasutame nende ameteid oma projektide elluviimiseks. üks suur prioriteet ja kohe lõpetan, sest olen liiga palju rääkinud. see on tõesti väga hea märkus Kontrollikojalt ja ei ole väga lihtne partnerriike panna äh, koolitama teisi, eriti kui nad kasutavad selleks omavahendeid, näiteks Põhja-Aafrika sahel äh,, Alžeeria on palju rohkem arenenud kui Mali äh, nii taristu kui ka julgeoleku äh, küsimustes, nii et me siin üritame tõesti panna ka Alžeeriat koolitama, mitte ainult Euroopa Liidu eksperte kohale viia, see pole lihtne. ei ole väga lihtne panna kohalikke naabreid äh, koolitama, vahel on lihtsalt vaja Euroopa Liitu kui äh, neutraalset vahendajat, see on see, mida me üritame teha ja esimesed viljad on näha selle algatuse vaim on nüüd jõudnud tasemele, kus me saame selliseid küsimusi arutada. see ei ole lihtne, meil on näiteks siin küsimus äh, laheriikidega, suhted Katari ja teiste naaberriikidega on äh, halvenenud, aga meil on üks äh, tippkeskus ja nad eelmise nädala istusid kõik ühes ruumis, et kas nendel on võimalik nüüd ka üheskoos äh, projekte käima lükata, raske öelda. nii et on edusamme nende numbrite ja statistikate ja miljonite taga, mis näitavad, et Euroopa Liidul on tõesti häid kaarte lauale lüüa siin on kindlasti veel väga palju küsimusi, mida unustasin. aitäh Kontrollikojale selle raporti eest. seda riskiküsimust võime eraldi arutada, et kuidas seda vaadata, kuidas seda hinnata, seda riski. see on teine küsimus, aga panime teie märkused kirja ja jätkame oma töö parandamist. aitäh! suur aitäh teile, härra Maier! arvan, et äh, kontrollikoja esindaja äh, võiks, äh, tema sõnavõttu võib öelda siin, et palju kisa, vähe villa. nii et see kult-, julgeolekukoostöö aina suurema hulga riikidega on väga oluline, aga samas on vaja siiski teha põhjalikku koostööd nende kõigiga, välja töötada definitsioonid, eesmärgid ja muu, mis aja jooksul aina olulisemaks muutuvad. praegusel hetkel ei ole muidu võimalik edasi töötada. annan nüüd sõna härra Jakobsonile kokkuvõtte tegemiseks. Uh, thank you, Chair. Uh, I think uh, I um, acknowledge aitäh, ma Äh, tunnistan seda, mida te ütlesite riskihalduse kohta, et äh, nelja aasta pärast koostame uue auditi ja ootan siis äh, seda, et me näeme neid arenguid, millest siin juttu oli komisjoni esindaja poolt. ja loodetavasti läheb üks kõik sellega hästi, aitäh! Eh, suur aitäh, kohtume siis nelja aasta pärast, härra Maier ähm, näete siis äh, siin anti lubadus konkreetsetele eh, tulemustele keskenduda, et kõik riigid istuks eh, ühe laua taha. ja loodetavasti eh, nad panustavad kõik enda poolt konkreetsete tulemuste saavutamisele. nüüd järgmine päevakorrapunkt. ning siin on nüüd sõna härra Pahnjul, kes räägib kontrolli koja eriaruandest viisteist murd kaks tuhat kaheksateist, mis äh, oli ka osa kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ning räägib Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamisest. tundub, et edusammud on abid ja aeglased, teil on sõna. Ah, ah, vabandust, vabandust, ma tahtsin kõigepealt anda raportöörile sõna, aga kõigepealt peab sõna saama siiski proua Jakobsen, kes esitab kontrollikoja poolset lähenemist. palun. aitäh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh ka selle võimaluse eest tutvustada teile eriaruannet, mis puudutab siis äh, julgeolekujõudude äh, võimekuse suurendamist äh, Nigeris ja Malis. Niger ja Mali on Lääne-Aafrikas nõrgad riigid, noored parlamentaarsed demokraatiad, kus on nõrgad majandused ja arenev avalik haldus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis Euroopa Liit võttis vastu strateegia äh, Saheli piirkonna julgeoleku ja arengu kohta ja mis mm, pidi siis ette nägema toe, äh, vastava piirkonna toetamist ja äh, tunnistas, et Saheli piirkonna probleemidele on vaja piirkondlikku vastust. ja siis loodi sõjalised operatsioonid mm, ja muud äh, strateegiat selleks, et rakendada ellu Saheli strateegiat ja Euroopa ÖKP missioonid Nigeris ja Sahelis siis tegelesid vastava piirkonna probleemidega Euroopa Liidu julgeolekuga. eesmärgiks oli suurendada julgeolekujõudude võimekust, mis tegelevad eh, sisejulgeolekuga, neid koolitades, eh, nõustades ja andes neile varustus. Eh, Nigerile eraldati kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani kuuekümne, kuuskümmend üheksa miljonit ja Malile eraldati kuuskümmend kuus miljonit aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist. kui me me auditit äh, läbi viisime, siis eesmärgiks oli analüüsida, kuidas äh, Saheli missioonid loodi, kuidas neid hallati, kuidas need toimisid ja kas nad äh, olid edukad selles osas, et kas õnnestus suurendada julgeolekujõudude eest vastutavate äh, ametiasutuste võimekust, et äh, kas äh, välisteenistus äh, planeeris neid missioone hästi ja kas need missioonid suurendasid julgeolekujõudude võimekust Nigeris ja Malis? ja mida me siis auditi käigus leidsime? me järeldasime, et äh, missioonid suurendasid julgeolekujõudude võimekust, aga äh, Äh, edusammud olid aeglased äh, seoses selle kontekstiga, kus töö toimus ja et kuna äh, operatiivselt ei oldud väga võimekad et ei saadud piisavalt äh, praktilisi suuniseid ja Nigeri puhul ei olnud ka piisavat koolitust, äh, välisteenistus ja komisjon ei andnud piisavalt toetust ja mõningatel juhtudel kohaldasid menetlusi, mis ei äh, olnud kokkusobivad kohapealsete töötingimustega. ja missioonide tõhusust äh, mõjutas negatiivselt ka see, et tegemist oli kaheaastaste mandaatidega, iga-aastaste eelarvetega, mis ei äh, toeta keskpika ja pikaajalist äh, planeerimist ja et oli ka väga palju täitmata töökohti. ja ehkki need missioonid ei pidanud olema alalised, ei ole ka selget väljumisstrateegiat. ja missioonid töötasid selle nimel, et nende tegevus oleks jätkusuutlik, aga eriti edukas see ei olnud ja selle põhjuseks oli see, et äh, ei olnud piisavalt äh, poliitilist tahet ega omanikutunnet ähm, äh, vastavates riikides ja et komisjon ka ei teinud piisavat jätkutööd. me leidsime ka seda, et toi-, mm, et indikaatorid olid nõrgad ja ei ei võimaldanud korralikult hinnata äh, nende ülesannete täitmist, ehkki need missioonid on olulist rolli mänginud julgeolekujõudude võimekuse suurendamisel Nigeris ja Malis ähm,. see aga on edusammud olnud aeglased äh, ja ja piiratud nende eesmärkide saavutamisel ja auditist soovitame, et välisteenistus ja komisjon peaksid võtma meetmeid selleks, et parandada missioonide tõhusust äh, parandama äh, töökohtade täitmist äh, missioonide puhul, paneks, panema paika vajalikud mandaadid, mis ole, ja eelarved, mis oleksid kooskõlas nende operatsioonidega, nägema ette väljumisstrateegia, pöörama rohkem tähelepanu jätkusuutlikkusele, parandama indikaatoreid, seiret ja hinnangut, andmist Eh, tahaksin tänada välisteenistust ja komisjoni konstruktiivse lähenemise eest auditile, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh, proua Jakobsen ja nüüd annan tõepoolest sõna raportöörile härra Barniule. aitäh, proua juhataja, kõigepealt sooviksin tänada proua Bettina Jakobseni eh, väga ähm, täpse e-, kontrollikoja eriraporti tutvustamise eest, mis puudutas äh, siis äh, Äh, julgeol-, sisejulgeolekujõudude äh, toetamist Nigeris ja Malis, nagu proua Jakobson ütles, äh, praegu rohkem kui kunagi varem on Saheli piirkonnas äh, arvukalt väljakutseid, äärmine vaesus, toiduainete kriis, terrorism, konfliktid, ebaseaduslik ränne, kuritegevus ja inimkaubitsemine ning äh, rändajatega kaubitsemine Saheli piirkonna julgeolek meie arvates mõjutab äh, negatiivselt äh, Lääne-Aafrika arengut ja sellepärast on oluline, et äh, meil oleks võimalik määratleda, et kas Euroopa Liidu tegevused Malis ja Nigeris on olnud tõhusad. kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal ähm, aastal käivitatud EUCAP Nigeri ja EUCAP Mali missioonid on saanud siis vastavalt kuuskümmend üheksa miljonit kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani Nigeri puhul ja kuuskümmend kuus miljonit eurot Mali puhul kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. kas äh, need vahendid on võimaldanud parandada vastavate riikide sisejulgeoleku olukorda? vastus on jah. sisejulgeoleku jõud äh, on tugevnenud tänu Euroopa Liidu toetusele märkimisväärselt nii Nigeris kui Malis. aga täna on vaja teha jõupingutusi selleks, et meie tegevus kohapeal oleks tõhusam ja püsivam eelkõige ja Kontrollikoda oma raportis ähm, teeb järelduse, et äh, palju täitmata töökohti äh, vastavates missioonides äh, e, ei ole, on olnud negatiivne ja väga üllatav on minu jaoks see, et alles kaheksateist kuud pärast loomist äh, loodi vastav juriidiline kehand ja et kuidas äh, on võimalik see, et äh, nendele missioonidele ei antud piisavalt kiiresti rahastust ja personalijulgeolekut ohustas see, et kui nad pidid äh, elama hotellides ja töötama kuus kuud hotellides, ilma et äh, neil oleks olnud äh, erilisi, et nende puhul oleks võetud erilisi julgeolekumeetmeid ja see on tõesti uskumatu, et et personal ei saanud eelnevat koolitust, et neid ei koolitatud menetluste osas ja seetõttu hilines ka nende missioonide elluviimine ja Kontrollikoja raportis tuuakse välja ka raskused, millega puututi kokku ähm, töökohtade täitmisel mõlema missiooni puhul, et praegu nende missioonide puhul on äh, täidetud Nigeri puhul seitsekümmend kaks äh, protsenti ja Mali puhul seitsekümmend seitse protsenti töökohtadest äh, ja tööjõupuudus samuti pidurdab nende missioonide head toimimist, et kiirelt peaks kokku võtma selle, et meil on vaja teha kolme asja, esiteks pakkuma välja pikemad lähetusajad äh, missiooni töötajatele, teiseks äh, kasutama rohkem lepingulisi töötajaid ja kolmandaks äh, me peaksime tegema üleskutseid selleks, et oleks ka reservtöötajatest, keda saaks kasutada niipea, kui mõni töökoht vabaks jääb ja Kontrollikoda nõuab siis välisteenistuselt ja komisjonilt, et rohkem pandaks rõhku missioonide kestlikkusele, et äh, ja äh, koolitamisele ja äh, EUCAP-i Nigeri ja Mali missioonid on parandanud sisejulgeolekujõudude võimekust, nagu ma alguses ütlesin ja see, et ei ole olnud võimekust tagada erinevate tegevuste jätkusuutlikkust, ähm, selle põhjuseks on see, et äh, vastavates riikides ei ole vastavat poliitilist tahet olnud selleks, et äh, neid missioone saaks püsivamalt ellu viia, on vaja äh, see, et seda, et et ei sõltutaks koha peal liiga palju Euroopa Liidu öö, missioonidest ja tuleks ta tagada ka parem kontroll äh, läbi viidud koolituste ja antud mat-, äh, varustuse puhul ja sooviksin rõhutada seda, et Kontrollikoja raport julgustab meid töötama välja selge väljumisstrateegia nende mõlema missiooni jaoks äh, ja selline strateegia, mida praegu ei ole, peaks andma vastavate missioonide töötajatele selged eesmärgid ja eelarvelised vahendid ja minu raportis, minu raport edastatakse teile järgnevate nädalate jooksul, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh teile, härra raportöör! nüüd näen, et härra Seller soovib ka sõna võtta aitäh, äh, proua juhataja, aitäh ka Kontrollikojale, proua Jakobsenile ja tema meeskonnale selle väga mahuka ja detailse aruande eest ja ka äh, meie raportööri asjakohaste kom-, äh, kommentaaride eest. raport näitab, kuidas tihti e-, eesmärgid ja tegelikkuses, tegelikkus Saheli piirkonnas äh, kokku ei käi, et me investeerime väga palju raha, aga kahjuks äh, tulemused äh, on väga tagasihoidlikud ja minu jaoks äh, Äh, on selle põhjuseks ka see, et äh, need, äh, peaaegu kõik need riigid on täiesti pankrotis, neil ei ole oma eelarvet vastavate tegevuste jaoks, nad sõltuvad välisabist, aga samal ajal on julgeolekuolukord seal vägagi habras või pigem isegi väga ohtlik. samal ajal Nigeris Niiger on väga oluline äh, tooraine tarnete jaoks, äh, uraani tarnete jaoks äh, Prantsusmaa tuumajaamadele. seal oli oht, et, et islamistlike mõjutustega grupeeringud hõl-, hõivavad kogu selle piirkonna ja seetõttu Prantsuse relvajõud olid sunnitud sekkuma, et vältida halvemat ja minu jaoks on probleem selles, et kuidas meie meetmeid paremini koordineerida, kuidas koordineerida äh, paremini mm, tsiviilseid ja sõjalisi meetmeid, mis praegu toimivad paralleelselt ilma igasuguse koordineerimiseta ja liikmesriigid äh, kui nad teevad investeeringuid vastavasse piirkonda, siis äh, need ei ole koordineeritud ja Kontrollikoda ja härra Barnjou on äh, siin tõstatanud ka jätkusuutlikkuse probleemi, me koolitame välja julgeolekujõude, aga me ei tea, kas riigid pärast maksavad nendele inimestele palka korralikult ja kas neid kasutatakse, kas nad hoolitsevad julgeolekuolukorra eest äh, oma riigis või lähevad kuidagi kaotsi edasi ja ja siis äh, hoopis äh, äh, äh, nõuavad raha kodanikelt, sest riik neile palka ei maksa. tuleks jah, hoolitseda koolituse eest, aga sellest ei ole mingit kasu, kui ei ole varustust, ka seda on siin välja toodud, et ma arvan, et me, mitte ainult meie siin eelarve kontrolli komisjonis ei peaks tegelema selle aruandega, vaid äh, väliskomisjoni liikmed ja arengukomisjoni liikmed peaksid selle raportiga tegelema, sest selleks, et näi-, kuna Äh, arengu jaoks on vaja julgeolekut ja julgeoleku jaoks arengut, äh, eriti just Saheli piirkonnas on need asjad äh, ähm, seotud ja selleks on vaja mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonide, vaid ka liikmesriikide jõupingutusi ja koordineeritud lähenemist selleks, et üldse oleks võimalik mingeid eesmärke saavutada, sellepärast et poliitiline olukord ja mm, need režiimid, kellega me seal peame äh, suhtlema, ei vasta meie poli-, ettekujutustele äh, demokraatiast, vaid ähm, korruptsiooni küsimuses ja äh, hea juhtimistava küsimuses on seal väga palju probleeme ja selle tulemuseks on ka see siis, et paljud kodanikud üritavad oma koduriikidest lahkuda või siis äh, hakkavad oma nendele režiimidele siis vastu mida meie omakorda jälle toetame. nii et siin on väga palju erinevaid keerukaid küsimusi, mis seonduvad selle aruandega, me peaksime neid väga tõsiselt võtma ja tegelema nende küsimustega, nii et aitäh kontrollikojale ja kolleeg Barnjoule. suur aitäh. nüüd anname sõna komisjoni välisteenistusele. jah, nad siin ongi kohal. Aafrika osakonna ülem saab sõna, teil on sõna, palun. Oui, bonjour uh,. Merci. jah, tere päevast, aitäh. tõepoolest äh, esindan äh, äh, tsiviilset kriisihaldus äh, osakonda. ja me oleme pikalt teinud äh, tööd kontrollikoja raportööriga ja mm, tegelenud raporti järeldustega, nagu öeldud, me nõustusime raporti soovitustega, aga me rõhutame paljusid asju siin eelkõige tuleks arvesse võtta äh, vastava piirkonda, piirkonna konteksti ähm, ma-, Nigeris ja Malis. Äh, see on eriti oluline, kui üritada hinnata nende missioonide mõju, nende missioonide äh, mandaadid EUCAP Niger ja EUCAP Mali, nende eesmärgiks on struktuurireformid äh, sisejulgeoleku jõududes, tegemist on pika vinnaga missioonidega ja seetõttu on vaja äh, ka seda, et kohalikud valitsusasutused äh, äh, neile piisavalt tähelepanu pööraksid, et kui me lühiajalises perspektiivis üritame hinnata nende missioonide mõju, siis võib tõesti jõuda järelduseni, et edusammud on olnud tagasihoidlikud, aga sellest hoolimata tänu nendele missioonidele, tänu nende tegevusele eelkõige äh, strateegilises plaanis ministrite tasandil, sisejulgeolekujõudude tasandil on nende missioonide eesmärgiks äh, taotleda jätkusuutlikkust, kui me räägime väljaõppest, see on oluline, aga see on kõigest äh, instrument äh, selleks, et viidaks läbi neid reforme, mida me soovime näha. ja teine element, mille rõhutamine on oluline ja mille kallal me järjest rohkem tööd teeme ja nüüd ka väga tõhusalt äh, koos teiste Euroopa Liidu instrumentidega, komisjoni instrumentidega, arengu, äh, seoses arenguküsimustega, näiteks usaldusfondiga ähm, ja ka meie ähm, sõjaliste kolleegidega äh, EUTM-i missiooniga Malis ja rõhutaksin ka seda, nagu te teate, need äh, ühised äh, julgeoleku- ja kaitsemissioonid, äh, nendest antakse aru Äh, poliitilisele julgeolekukomiteele iga kuue kuu tagant ja alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, kaheteistkümnendast aastast Nigeri puhul ja Mali puhul kahe tuhande neljateistkümnendal puhul on äh, liikmesriigid korduvalt olnud rahul nende missioonide tõhususega. me ei ütle loomulikult, et olukord on äh, täiuslik, liikmesriigid ei ütle seda ka, aga ma rõhutaksin, et tegemist on nii tehnilise kui poliitilise instrumendiga, mida me nendes liikmesriikides saame kasutada. aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele, kui küsimusi on. suur aitäh teile. Äh, järgmisena saab sõna Jerome, Jerome Bayum, kas te olete saalis? Teil on sõna. Oui, bonjour. Euh, tere päevast, mul ei ole väga palju lisada sellele, mida siin äh, juba räägiti ma olen äh, käinud mõlema missioonil, eriti Nigeris ja tahaksin täpsustada, et väga raske on mõõta äh, siin tulemusi, et kui ma vaatan audiitorite võrdlusaluseid, siis ma tihti äh, sooviksin saada äh, selgitusi selle kohta, et kuidas on võimalik äh, pikas perspektiivis nõustamist hinnata, et äh, see ei ole nagu, ähm, see, see ei ole sama, mis koolituse hindamine, see eri, nõustamistegevus ennust-, erineb sellest väga palju ja ma sooviks, et kolleeg vastaks sellele küsimusele. Si- äh,, no see siin ma ei tea, kas sel puhul noh, põhimõtteliselt äh, sõnavõtt peab olema lühike, nii et ma ei tea, kas proua Jakobson soovib sellele viimasele kommentaarile reageerida, aga meie komisjonist äh, oleme kuulnud ära komisjoni ja kontrollikoja esindajad, oleme alati öelnud, et äh, oleks vaja välja töötada indikaatorid, millele toetuda, aga see on väga pikk arutelu kontrollikojaga ja komisjoniga. ja eelarve eh, tuleks kokku panna siiski vastavalt tulemuslikkusele. Eh, indikaatorid eh, peaks seda arvesse võtma hmm.. ja ja mm, eelkõige tuleb seda arvesse võtta sellepärast, et äh, me soovime ju eelarvet, mis põhineks tulemustele. Thank you, chair, just to say that. aitäh, tahaksin lihtsalt öelda, et äh, äh siin on selle auditi puhul jälg-, järgitud tavalist äh, menetlust, me äh, analüü-, arutasime seda ja te olite nõus paljude kommentaaridega, mis meil siin raportis ära on toodud, nii et ma, mul oleks väga hea meel kahepoolselt äh, teiega seda asja arutada, kui on siin mingeid detailsemaid muresid seoses meie metodoloogiaga, sest meie tegime seda, et me vaatasime läbi dokumente, intervjueerisime äh, personali ja osapooli ja vaatasime, et ja teil on komisjonis ka oma struktuur selleks, et äh, hinnata äh, nõustamist äh, ja seda, et kas saavutatakse verstaposti eesmärke või mitte, et meie puhul oleks tegemist tavalise jätkutööga ja ma loodan, et kui me kolme-nelja aasta pärast tagasi tuleme selle teema juurde, siis me näeme, et olukord on paranenud, sest tegemist on oluliste algatustega ja oleks väga kahju, kui kolme-nelja aasta pärast tuleksime tagasi ja ütleksime, et neist ei ole tõesti mitte midagi saanud, et äh, tegemist on siiski suurte summadega, aitäh. Sí, de acuerdo, pues con... Selge. Gilles, soovid ka veel sõna? jah, mõneks hetkeks küll, äh, proua juhataja, selleks, et kinnitada seda, mida te enne ütlesite ja mida ütles ka proua Jakobsen, tõepoolest, äh, siin on vaja, et indikaatorid oleksid ka kvantifitseeritavad äh, nii alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast nii Nigeri kui Mali puhul kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni liikmena äh, ja Euroopa parlamendi saadikuna, kes on pärit äh, Prantsusmaalt, olen ma seda soovinud ka äh, president Hollandilt pärast seda, kui äh, nagu härra Seller meile just meelde tuletas oma sõnavõtus, et kui see sõjaline missioon Prantsusmaa poolt käivitati ja meil on olnud väga tihedaid kontakte korduvalt äh, sõjaväelise juhtkonnaga Euroopa Liidu poolt nende missioonide puhul. ja tõesti, seal on asjad äh, veninud, nagu Kontrollikoda seda ka välja tõi. aga ärgem muretsege, oluline on see, et äh, me saaksime koostada soovitusi, et tulevikus oleksid asjad veelgi paremini, äh, kui äh, nad on olnud viimastel aastatel. tundus mulle väga hästi. kuna see on osa meie mm, eelarve täitmisele kinnitusele andmisest, siis on meil võimalik sellest veel ka sügisel rääkida kui muid küsimusi arutada ei ole, muid ettepanekuid ei ole, siis äh, täname tõlke, ütleb äh, esimees lahkesti, lootes, et asjad äh, paranevad pärast teie kahekümne ühe päevast streiki. tänan kõiki kohalviibijaid ning kohtume üheteistkümnendal juulil. suur aitäh kõigile!